ma palun, et te istuksite oma kohtadele, me alustame koosolekut, tänast koosolekut eh, iseloomustab siis eh, esimene järelevalverühm, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümne, kahekümnenda aasta Eh, finantsraamistiku järelevaated. Eh, ma loodan, et kellegi päevakorra kohta midagi öelda ei ole ja me võime lugeda selle päevakorra kinnitatuks. tahaksin teile märku anda, et eh, kirjaliku menetluse raames oleme artikli viiskümmend neli alusel saanud assotsiatsiooni taotluse arengukomisjonilt, mis puudutab solidaarsusfondi, nii et, et tegutseme vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli Eh, mis puudutab nüüd eh, üheksateistkümnenda novembri protokolli, kas kellelgi on selle kohta midagi öelda, kui ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks. niisiis, ja nüüd läheme siis kohe eh, siis meie tänase peateema juurde kõigepealt tahaksin tervitada äh, teid kõiki siin sellel koosolekul, iseäranis meie raportööre, äh, proua Tomad ja härra Embrichit ähm, ja tahaksin tervitada ka ITRE kultuuri ja tööhõivekomisjoni liikmeid, kes on kutsutud osaldama, osalema, arvestades selle tänase koosoleku teemat, nii et, et lisaks sellele tahaksin tervitada ka Euroopa Komisjoni esindajaid eelarve peadirektoraadi esindajad on siin täna koosa, kohal ja ka teiste peadirektoraatide esindajad. ja tahaksin tänada neid siis selle eest, et nad siia kohale on tulnud. möödunud nädalal toimus meil arutelu finantsraamistiku vahe läbivaatamise üle, jutt on siis kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikult. me tuginesime oma aruteludes suurepärasele dokumendile mille olid ette valmistanud meie kaasraportöörid härra Olbrich ja proua Toma ja nagu selles dokumendis näidatud, on eelarvekomisjon äh, valmis vaatama läbi uute eh, instrumentide toimimise, jutt on uutest instrumentidest, mis mitmeaastases finantsraamistikus ette on nähtud ja vaatama, kuidas toimub pilootprojektide ellurakendamine seoses Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. aga meile valmistavad mured ka eelarve vallas toimuvad arengud, sellepärast et eh, väga raske on arvestada kõigi nende probleemidega, mis on tekkinud kriisi tõttu Kreeka riigivõlakriis, rändekriis, nii et, et meil on tekkinud sellised eelarvesatelliidid usaldusfondide kujul, mis ei allu parlamendi kontrollile ning on täiesti mõistetav, et Euroopa kodanikud ei saa aru sellest, kuidas Euroopa eelarve toimib. niisiis, eesmärgiga võimalikult hästi seda äh, vahearuannet ette valmistada, on meil kuni märtsini kaks tuhat kuusteist terve rida koosolekuid, nagu ka tänahommikune. Äh, tegemist on siis äh, ning seiregrupi esimese kohtumisega ja me keskendume sellele, kuidas kasutatakse mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkusinstrumenti ja samuti keskendume maksete küsimustele see koosolek toimub meil täna kolmes osas ja iga osa juhivad sisse siis kas üks või mitu sõnavõtjat ja siis on küsimuste-vastuste voor, alati teeb sissejuhatuse raportöör, taustadokument on eelarvekomisjoni sekretäriaadi või temaatiliste osakondade poolt ette valmistatud, see on siis koosoleku taustadokumentide hulgas, samuti on seal õigustalituse äh, Äh, info. niisiis tahaksin teile meelde tuletada, et me peame kindlasti lõpetama kell üksteist, siis alustame hääletust ning äh, meil see, mul on tänamatu ja keeruline ülesanne. Äh, ma pean väga rangelt kõneaega täna jälgima. niisiis kõigepealt annan sõna viieks minutiks härra Olbrichtile, et ta meile kohe teemat tutvustaks ja tema räägib nendest sätetest siis, mis meid praegu puudutavad. aitäh, esimees! tõepoolest, täna alustame arutelusid mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande üle ning loomulikult huvitab meid raportööridena see, et meil oleks väga selge pilt tänasest olukorrast ja loomulikult sooviksime me eelseisvatel nädalatel tõestada, et parlamendi seisukoht peaks olema läbi vaadata ja, ja muuta mitmeaastast finantsraamistikku, sest me arvame, et me oleme väga keerulises olukorras ja see nõuab muutmist, see nõuab määruse muutmist aga selleks, et meil see võimalus oleks, peame kõigepealt aru saama, kuidas mitmeaastane finantsraamistik toimib, mis on paindlikkussätete sisseviimise tulemus. pärast kolme aastat on äh, küsimus selles, kas äh, see finantsraamistik üldse toimib. Äh, kas see paindlikkus, mis finantsraamistikku sisse kirjutatud on, toimib? Äh, meil on vaja jõuda väga selge küsimuseni, kas meil oleks siis finantsraamistiku teises faasis vaja rohkem paindlikkust ning loomulikult, kas meil oleks vaja ka rohkem paindlikkust tulevastes mitmeaastastes finantsraamistikes. nii et, et küsimus on selles, kas see paindlikkus täna toimib hästi, kas need paindlikkussätted toimivad hästi ja selleks, et seda aru saada, on loomulikult vaja mõista ka kogu äh, selle instrumendi keerukust, sest asi näeb välja väga äh, tehniline, aga selle kõige taga on ka see ülesehituse filosoofia ja siis veel hetkeseis, kuhu me praegu oleme jõudnud, kuhu me oleme välja jõudnud pärast seda, kui me oleme kasutanud neid paindlikkussätteid kahe aasta jooksul. kus me siis praegu oleme, milline on hetkeolukord? milline on olukord aastal kaks tuhat kuusteist? ja milline on eh, finantsraamistiku teisel poolel paindlikkuse sätete kasutamise tagajärg, kas me peame niimoodi edasi minema? seetõttu ongi meil vaja väga süviti minevat arutelu selle kohta, mis on paindlikkussätete iseloom, milline hetkeolukord, mida me saaksime muuta, mida me peaksime muutma, mis peaks jääma nii, nagu see on. see oleks minu poolt sissejuhatuseks kõik, aitäh, härra Olbricht! selle sissejuhatuse eest. Te rääkisite sellest, mis siis kaalul on, millele peame selle läbivaatamise käigus keskenduma ja selle muutmise käigus samuti. nagu ma ütlesin, see pole ainult läbivaatamine, see on ka muutmine. niisiis, kõigepealt keskendume paindlikkuse instrumendile ning eh, selleks, et meie arutelule alust anda Äh, annan sõna härra Lernerile, kes on eelarve peadirektoraadis direktor ja teil on sõna viieteistkümneks minutiks, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud raportöör, lugupeetud parlamendisaadikud. aitäh selle eest, et mind täna siia kutsusite, et ma saaksin anda oma panuse teie analüüsi, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistiku seisund, seisukorda Äh, ma räägin just nimelt paindlikkuse teemast ähm, ja äh, see on ka meie jaoks üks äh, selle analüüsi põhiteemasid. loomulikult ei ole see arutelu uus. tegelikult mitmeaastase finantsraamistiku eesmärk tegelikult on piirata paindlikkust, pannes paika ülempiirid, peamised kulukategooriad, kulukohustused, maksekohustused ning äh, seega mitmeaastane finantsraamistik tegelikult piirab paindlikkust. aga teisalt äh, selles piiratud raamistikus äh, Äh, on siiski võimalik kokku leppida mitmeaastaste programmide osas ähm, ning on võimalik tagada nende rahastamine keskpikas perspektiivis. nii et, et igas mitmeaastases äh, finantsraamistikus on alati tasakaal distsipliini, rahastatavuse etteaimatavuse ja paindlikkuse vahel teiselt poolt aga selles kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistikus, mis praegu meie ees on, Äh, oleme me alguses olnud silmitsi suurte raskustega just nimelt paindlikkuse osas. Äh, tahaksin meelde tuletada neid läbirääkimisi, mis äh, praeguse finantsraamistikuni viisid. ülemkogu veebruaris kaks tuhat kolmteist oli valmis esmakordselt valmis võt-, vastu võtma finantsraamistikku mis äh, oli väiksem kui varasemad finantsraamistikud ning äh, äh, kulukohustuste ja maksete osas olid ka väga-väga suured erinevused. ja juba tollel hetkel motiveeris see komisjoni astuma üsna ebatavalist sammu ning teatama riigi ja valitsusjuhtidele, et selline finantsraamistik ei ole elujõuline, kui eh, see ei näe ette maksimaalset paindlikkust. ning eh, see eh, võimalikult suur paindlikkus leidis kajastamist ka selle ülemkogu järeldustes. sellele vaatamata võib öelda, et Äh, meil on endiselt äh, käimas võitlus, kuidas tegu, tegelikkuses seda paindlikkust äh, saavutada. ja ma arvan, et Äh, see on olnud ka Euroopa Parlamendi jaoks äärmiselt oluline prioriteet ja Euroopa Parlament on väga visalt selle paindlikkuse eest võidelnud ja kui Euroopa Parlament seda poleks teinud, siis meil seda paindlikkust tegelikult ka sellisel kujul, nagu ta täna on, ei oleks ja see ei oleks nii innovatiivne. niisiis meil on kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsraamistik, mis on olnud üsna range algusest peale, aga meil on siin ka mõningane paindlikkus ja meil on ka mõned uued paindlikkusvahendid, eh, mida peame analüüsima, eh, et vaadata, kas need on suutnud vastata Euroopa Liidu vajadustele konkreetsel perioodil. alguses tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, Äh, sellele, et teen vahet äh, kahel asjal. kõigepealt ma analüüsin äh, paindlikkuse instrumente, mida võib kasutada eelarvemenetluse käigus. niisiis kõik need paindlikkusvahendid, mida mina aru, käsitlen, neid saab eelarvepädev asutus eelarvemenetluse käigus kasutada ja see on oluline, see mõjutab otsuste langetamist nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsustamine, aga selleks, et ülemäärasid muuta, on vaja siiski ühehäälsust ja ka parlamendi nõusolekut. ja seetõttu ja e, seetõttu on see võib-olla kõige laia e, ja kõige olulisem element on võib-olla finantsraamistiku e, muutmine või läbivaatamine Äh, sellest võimalusest on kõneldud, sellest saadik, kui see finantsraamistik vastu võeti, alati on olnud võimalik alati on võimalik neid ülempiire finantsraamistikus muuta, aga selleks muutmiseks on vaja väga kõrget äh, enamust, äh, iseäranis nõukogus äh, Äh, varasti oli selleks vajalik äh, kvalifitseeritud häälteenamus, aga Lissaboni lepingust saadik on vaja ühehäälsust nõukogus ja parlamendi nõusolekut. kuna äh, see on aga teine asi, siis keskenduksin praegu just nimelt nendele paindlikkusinstrumentidele, mis on olemasoleva raamistiku sees ja mida eelarvemenetluse käigus saab kasutusele võtta küsimused, mis me peame selle paindlikkusinstrumendi kohta kitsamas mõttes esitama, on järgmised. kas need vahendid suudavad toime tulla nende väikeste varudega, mis finantsraamistikus on, me peame alati olema teadlikud sellest, et meil ilmselt ei ole kunagi olnud sellist finantsraamistikku, kus need varud oleksid olnud nii väikesed juba algusest peale. see on tingitud kahest asjast, ühelt poolt väga äh, ranged ülempiirid ning teisalt äh, kaasseadusandjate soov äh, juba eelnevalt äh, nendest varudest ära kasutada nii palju kui võimalik nii et, et meil on kuskil umbes üks protsent äh, varusid kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastani, mis ei ole eelnevalt juba ära programmeeritud. üheksakümmend üheksa protsenti on, on juba eelnevalt programmeeritud, nii et, et see on juba väga, väga keeruline lähteolukord teiseks peame arvestama ettenägematute asjaoludega, praegusel ajal seda väidet vist illustreerida pole vaja. Äh, poliitilised prioriteedid võivad samuti muutuda nagu te olete alati öelnud, fina-, seitsmeaastane finantsraamistiku periood ei ole kooskõlas parlamendi ametiaja pikkusega ning parlament ja komisjon äh, on nüüd teised kui need, kes selle raamistiku paika panid, nii et, et paikapanijad ja ellurakendajad ei ole samad. ning äh, seetõttu on meil vaja paindlikkust. kaks Äh, liiki paindlikkusinstrumente, mis meil selles finantsraamistikus on. kõigepealt nõndanimetatud erivahendid, mille eripäraks on see, et nad võimaldavad iga-aastase eelarvemenetluse käigus ülempiire ületada. Äh, teatud summad võib siis eraldada äh, nii kulukohustuste vallas kui ka maksete vallas, mis lähevad üle piiri Äh, maksete osas siis äh, komisjon ja parlament peavad need läbi vaatama äh, ja ma arvan, et mis puudutab makseid, siis pärast mind kõneleb järgmine kõneleja selle asja juriidilisest aspektist, aga komisjonil ei ole mitte mingit kahtlust, et ähm, mõlemad asjad, mõlemal puhul on võimalik ülempiire ületada. Need ähm, instrumendid on olemas olnud ka varem, neid on Äh, ka muudetud ja nagu te siit slaidilt näete, et äh, muudeti siis äh, asju vastavalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta hindadele selleks, et neid võrreldavaks muuta. erakorralise abi reservi on suurendatud selleks, et anda abi kolmandatele riikidele ja humanitaaroperatsioonideks. Euroopa Solidaarsusfond on nominaalselt vähenenud, aga see on siiski suurem kui kunagi varem ning see on mõeldud Eh, peamisteks katastroofideks ja seda võib siis nüüd ka üle kanda ning globaliseerumisega kohanemise fond on samuti nominaalselt vähenenud, aga see on siiski suurem kui kunagi varem ja just nimelt selleks, et toime tulla suurte töökohtade kadumisega, mis on tingitud üleilmastumisest ning lõpetuseks eh, kõige olulisem eelarve kontekstis on loomulikult paindlikkusinstrument eelarve eksperdid nimetavad seda instrumenti lihtsalt fleksiks. see on äärmiselt väärtuslik element, sest praegu on see rohkem kui viissada miljonit aastas ning see võib koguneda aastate jooksul ja see pole eelnevalt juba määratud mingiks konkreetseks otstarbeks niisiis ähm, eelarvepädev asutus saab ähm, otsustada, milleks seda vahendit kasutatakse ja see ilmselt muudabki selle nii väärtuslikuks. kõik need instrumendid ähm, on juba äh, üsna suurel määral eelarvemenetluse käigus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kasutamist leidnud, siin tabelis te näete neid summasid ja kvantitatiivselt on kõige rohkem kasutatud siis eh, paindlikkusinstrumenti kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks, te just eh, hääletasite selle üle seoses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega, rohkem kui sada viiskümmend kolm tuhat viiskümmend kolm miljonit on kasutusele võetud, nii et, et äh, põhimõtteliselt ongi see paindlikkusinstrument juba enam-vähem ära kasutatud seoses just nimelt kolmanda rändepaketiga. võib-olla peaksin veel lisama, et jah, pärast aastat kaks tuhat kuusteist paindlikkusinstrument on jällegi olemas ja seal on rohkem kui viissada äh, miljoneid aastas ja niimoodi see fond jällegi kasvab. aga kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks on kõik täiesti ära kasutatud. Need olid nüüd siis need vahendid, mis olid juba olemas ja mis võimaldavad siis eraldada täiendavaid summasid, mis äh, Äh, lähevad üle siis finantsraamistikus ette nähtud summadest. aga siis ähm, see paindlikkusmeetmete äh, tööriistakast sisaldab ka selliseid uusi vahendeid, mille abil küll ei ole võimalik kogusummasid äh, ületada, aga on võimalik vahendeid ümber paigutada rubriikide vahel, nii aga aastate vahel kõigepealt äh, üldine varu kulukohustuste osas ja äh, ja äh, üldse kulukohustusteks ja siis kulukohustused tööhõiveks, noorsoo jaoks. see kõik räägib siis seadusandja kavatsustest seoses selle instrumendiga. lühinalt võimaldab see siis neid reserve, mis ei ole eelarves ära kasutatud kokku koguda ning äh, määrata siis äh, uuteks ülesanneteks äh, võib-olla teistes rubriikides. siis teine uus vahend meie tööriistakastis on siis erakorraliste kulude reserv mis võimaldab meil iga-aastaseid ülempiire kulukohustuste ja maksekohustuste vallas ületada kuni null koma null kolm protsenti Euroopa Liidu rahvuslikust kogutulust. Euroopa Komisjon teavitab siis eelarvepädevaid asutusi igal aastal, millistest summast on jutt, kui paljudest eurodest on jutt praegu on see kuskil neli koma neli, neli viis miljardit aastas, aga Äh, see erakorraliste kulude reserv äh, võimaldab meil siis ähm, äh, konkreetsel aastal kasutada täiendavaid vahendeid, aga see ei võimalda ülemäärasid ületada, nii et, et hilisematel aastatel tuleb seda siis kompenseerida niimoodi, et reserve vähendatakse. samuti tahaksin mainida veel kahte olulist paindlikkusinstrumenti, mis on natuke teistsuguse iseloomuga. kõigepealt need võrdluseks olevad summad õigusaktides, mis puudutavad mitmeaastaseid programme, neid võrdlussummasid on võimalik ületada või ka jääda nendest allapoole kuni kümme protsenti igal konkreetsel eelarveaastal võrreldes siis ähm, äh, nende summadega, mida on mainitud finantsprogrammides, tegemist on paindlikkusega, mis võimaldab teatud programme tugevdada, kui varu selleks olemas on, või äh, võimaldab siis ka kas vahendeid kasutada programmi varases faasis või programmi hilises äh, faasis, kui programmid kulgevad erineva kiirusega ning selline korrigeerimine näib olevat vajalik. ning lõpetuseks on uue vahendina olemas ka äh, põllumajandussektori kriiside reserv, mis, milles on umbes nelisada miljonit eurot igal aastal, esialgselt on see tulnud siis otsetoetustest, juhul kui jah, kriisi tõttu tekib selle summa järele vajadus ja kui seda summat ära ei kasutata, siis järgmisel aastal makstakse see siis äh, põllumajandusettevõtjatele välja veel üks äh, illustratsioon nendest võimalikest kasutustest, kuidas neid äh, kahte äh, uut võimalust kasutada, siis kulukohustuste reserv ja erakorraliste kulude reserv. Neid on võimalik üsnagi oskuslikult ähm, ühendada selleks, et muuta olemasolevaid varusid aastati ja rubriigiti näiteks ähm, see üldine reserv kulukohustusteks praegu on määrusega piiratud kuni aastani kaks tuhat seitseteist, aga kui eelarvepädev asutus tahab äh, kasutada neid reserve hilisematel aastatel, äh, hiljem kui kaks tuhat seitseteist, siis äh, võib kasutusele võtta selle erakorraliste kulude reservi Äh, nii et, et need hilisemad varud nii-öelda ära kasutada varasematel aastatel, kui on tegemist mingi erakorralise olukorraga. nii et, et neid kahte vahendit on võimalik ühendada, aga lõppkokkuvõttes äh, nad ei anna täiendavaid võimalusi üldises raamistikus, alati tuleb äh, kulutusi kuskilt kompenseerida Eh, tahaksin eh, teile eh, tuletada, kuidas on lugu praegu selle üldise reserviga kulukohustusteks. Ehm, siiani on sealt kasutatud ära kaks koma neli miljardit Euroopa strateegiliste investeeringute fondi loomiseks, EFSI loomiseks. ning see kohe näitas siis, milline on selle uue instrumendi potentsiaal nüüd äh, instrumente võib kasutada ka makseteks ning äh, erakorraliste kulude reservi ongi äh, siiamaani just nimelt makseteks ainult kasutatud. sellest on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kasutatud kolm koma kaks miljardit eurot täiendavateks makseteks selleks, et vähendada siis öö, Äh, mahajäämust, mis maksete tasumisega oli ja tasakaalustamine tuleb siis teha kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend. ja lõpetuseks äh, viimane instrument, mis on samuti uus meie paindlikus tööriistakastis, on siis maksete üldine varu ja maksete üldine reserv siis võimaldab jällegi eraldada siis vahe, mis on siis ülempiiri vahel teatud aastal ja tegelikult sooritatud maksete vahel. ja seda jällegi, see on jällegi asi, mis äh, võeti kasutusele Euroopa Parlamendi õhutusel, kui peeti läbirääkimisi selle finantsraamistiku üle ja, ja me loodame, et äh, see vahend näitab oma täispotentsiaali eelseisvatel aastatel, sest et äh, mingil määral see tagab, et kõik maksed, mis äh, selles finantsraamistikus on, ka ära kasutatakse aga siin on ka üks äh, piirav märkus, nimelt äh, viimasel kolmel aastal saame eelarves ümber suunata vaid seitse, üheksa või kümme miljardit, nii et, et me ei tohi seda äh, lõhet ülempiiri ja teostatud maksete vahel lasta liiga suureks. aga kui me seda väldime, siis on tagatud see, et äh, kõik äh, makseassigneeringud selles raamistikus on võimalik ära kasutada ja see on suur erinevus varasemate finantsraamistikega mäletate, et rohkem kui viiskümmend miljardit äh, eurot varasemas finantsraamistikus äh, jäi lihtsalt kasutamata, sest need olid ette nähtud valedeks aastateks, aastatel, kus äh, kasutamine oli madal ja hilisematele aastatele need ei saanud üle kanda, kus meil oli palju täitmata kulukohustusi. niisiis see uus säte takistab sellise asja kordumist niisiis, hetkel on seda võimalust kasutatud väga vähe, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal natuke üle saja miljoni euro, aga me oot-, loodame, et see asi eh, selle finantsraamistiku hilisematel aastatel mängib väga olulist rolli. niisiis lõpetuseks. komisjon eh, meie ülesanne, meie ülesanne, teie ülesanne eelseisvatel aruteludel on analüüsida nende erivahendite toimimist, vaadata, kas maksete ülempiirid on piisavad ja tahaksin teile veel meelde tuletada veel ühte asja, millega praegu väga intensiivselt tegeldakse natuke teises kontekstis, nimelt tulemuste põhine eelarvestamine me teeme praegu väga pingsalt tööd lihtsustamise vallas ning see võib äh, kaasa tuua ka mõned ettepanekud, mis aitavad lihtsustada nende paindlikkusinstrumentide kasutusele võtmist, äh, sellepärast et mõnesid neist on üsna raske kasutusele võtta. me uurime seda asja väga põhjalikult, loomulikult me peame olema teadlikud sellest, et võib-olla me peame muutma määrust, võib-olla peame muutma finantsmäärust ja see ei ole kerge protsess. aga meie asepresident äh, peab lihtsustamist väga oluliseks ning seetõttu äh, vaatame ka neid menetlusi ja ettepanekuid Äh, selle ülevaatamise ja muutmise kontekstis ja jällegi võib-olla kõrvalmärkusena veel üks asi, millel on mõju paindlikkusele, äh, nii need ülevaatamise kui muutmise teemalised arutelud ja ka see, kui pikad peaksid olema tulevased finantsraamistikud, äh, sellepärast et kestvus, paindlikkus ja etteennustatavus on omavahel vastastikku seotud niisiis äh, veel kord aitäh selle võimaluse eest teile äh, teemat tutvustada. aitäh, aitäh selle selgituse eest äh, ja kui komisjon saadaks meile oma ettepanekud võimalikult kiiresti, siis saaksime asjaga edasi minna. annan nüüd sõna proua Evelin Valdeerile kes on siis eelarve ja, ja maksete õiguste spetsialist Euroopa Parlamendis ja teil on viis minutit. aitäh, esimees, daamid ja härrad. ma tõesti üritan piirduda viie minutiga, sellepärast et te kõik olete juba saanud õigustalituse arvamuse, kus analüüsitakse seda teemat süve, süviti ja ma teeksin sellest lihtsalt lühikese kokkuvõtte kõigepealt üks sissejuhatav märkus, kõik teame, et et erivahendite kasutusele võtmine, mis eh, ei ole, selles osas institutsioonide vahel puudub üksmeel ja te mäletate, et see on meile põhjustanud suurt peavalu möödunud aastastel eelarve läbirääkimistel ja see probleem õnnestus meil äh, lahendada alles kahe parlamendi ühe ja nõukogu eh, avalduse vastuvõtmisega, kus siis märgiti, et ollakse nõus, et ollakse eriarvamustel. Eh, kõigepealt eh, räägiksin kulukohustustest siin on küsimus lihtne, mis artikkel kolm lõige kaks üldsätete määrusest ja siis põhjenduspunkt viis näevad selgelt ette, et neid vahendeid võib kasutusele võtta ka äh, üle äh, ülempiiride. samas aga tuleb teha vahet kahe asja, äh, kahe erivahendite liigi vahel. kolm nendest näevad ette kompensatsioonimehhanismi mitmete aastate lõikes. see tähendab seda, et ei tohi ületada üldist ülempiiri, mis finantsraamistikus paigas on see puudutab näiteks erakorraliste kulutuste reservi eh, ja samuti artiklid viisteist, neliteist, eh, näiteks need kulukohustused, mis on mõeldud tööhõiveks, majanduskasvuks ja noorte tööpuudusega võitlemiseks. mis puudutab nüüd nelja muud erivahendit, nimelt erakorralise abi reservi solidaarsusfondi Äh, paindlikkusinstrumenti ja kohanemise, äh, globaliseerimise kohanemise fondi, siis siin kompenseerimisest ei räägita, äh, niisiis võib järeldada, et kõik kulukohustused, mis nende vahendite läbi kasutusele võidakse, et nende, nende puhul on võimalik siis finantsraamistikus ette nähtud ülempiire ületada selle, sellist analüüsi kinnitab ka ülemkogu avaldus seitsmendal, kaheksandal veebruaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kus siis äh, jätkusid läbirääkimised äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle ja seal öeldi selgelt, et äh, neid erivahendeid tuleb näha kui midagi, mis lähevad üle siis mitmeaastasest finantsraamikule. ja Euroopa Komisjon on ka seda lähenemist järginud õnneks niisiis, antud hetkel tuleb järeldada, et nelja erivahendi osas on vahendi kasutamine üle finantsraamistikus ette nähtud piiri täiesti mõeldav eh, kulukohustuste osas ning neid vahendeid on ka kasutatud üle selle ülempiiri praegusel hetkel. milline aga on nüüd lugu maksetega? selles vallas kahjuks ei ole määrus eriti selge. ja võib-olla pole, on, äh, võiks selle ebamäärasuse läbivaata-, vahe läbivaatamise käigus parandada. põhjendus ähm, punkt viis ähm, ja artikkel kolm lõige kaks ähm, räägivad ainult äh, nende ülempiiride ületamisest kulukohustuste hulgas. siiski, meie leiame, et määruse tekst ise sisaldab kahte lõiku, mis annavad selgelt mõista, et ka makseteks ette nähtud assigneeringuid, ka nende puhul võib ülempiire ületada. see ehm, näiteks puudutab ka artiklit neli lõiget üks, kus räägitakse omavahendite ülempiiride arvutamisest ja see viide artiklile kolm lõige kaks selles määruses on oluline sellepärast, et see tähendab seda, et erivahendite kasutusele võtmine kulukohustuste vallas äh, toob kaasa ka täiendavad maksete assigneeringud, mis samuti lähevad ülempiirist üle. ja teiseks artikkel kolmteist lõige neli selles määruses ütleb selgesõnaliselt, et ähm, erakorraliste kulude reservi kasutamine tuleb kompenseerida nii kulukohustuste kui ka maksete osas. Äh, see erakorraliste kulude reserv on üks erivahend, mida mainitakse artiklis kolm lõige kaks selles määruses. seega on täiesti selge, et sama võimalus Äh, kasutada kulukohustusi üle ülempiiri, peab eksisteerima ka teiste erivahendite osas, mida konkreetselt selles artiklis kolm lõige kaks mainiti, mul on kahju, et ma väga tehnilist juttu räägin, aga lihtsalt asi on nii ja sellele lisanduvad veel äh, see hea finantsjuhtimise põhimõtted. Äh, kõigepealt ähm, maksed järgnevad kohustustele see põhimõte on määruses kirjas ja see on kirjas ka omavahendite alastes õigusaktides. sellest kõigest tuleneb, et kui kulukohustused ületavad ülempiire, siis ka maksed peavad eelarves ületama neid ülempiire selleks, et tagada asjade korrapärane areng. vastupidisel juhul tekiks olukord, kus see maksete eh, varu vastavalt eh, määruse artiklile viis eh, kulutatakse ära siis erivahendite kasutusele võtmine, kuigi see varu oli spetsiaalselt ette nähtud tagamaks selleks, et need ülempiirid üheksasada kaheksa miljardit, mis komisjoni poolt oli paika pannud, et seda oleks võimalik täielikult ära kasutada Äh, selleks, et äh, katta need äh, kulukohustused. ja teine argument tuleb kinni pidada artiklist kolmsada kakskümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lepingus ja tuleb austada kolmandate poolte ees võetud kohustusi. ja seadusandja äh, äh, Eh, eesmärk oli kindlasti kompenseerida kuidagi neid liiga rangeid ülempiire, võimaldades maksimaalselt paindlikkust eh, selleks, et Euroopa Liit saaks täita oma kohustust, mis tulevad artiklist kolmsada kakskümmend kolm ning eh, see säte nõuab, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon hoolitsevad selle eest, et oleks olemas rahalised vahendid, mis võimaldavad Euroopa Liidul täita kolmandate poolte ees võetud juriidilisi kohustusi. Äh, see tahe on nii-öelda marmorisse raiutud äh, ka finantsmäärusega. niisiis äh, vahemaksed ja kulukohustuste vahel Äh, äh, kui öeldakse, et ainult kulukohustuste puhul võib ülempiiri ületada, siis see on vastuolus äh, kohustuse, selle nõudega austada kohustusi, mis on võetud kolmanda poolte eest, nii et tuginedes kõigele sellele, meie järeldame, et määruse tekst ei takista maksetel erivahendite puhul ületada neid ülempiire ning selline maksete ületamine on täielikult kooskõlas eh, hea eelarvetava põhimõttega ja on kooskõlas seadusandjate tahtega. aitäh! esimees räägib kahjuks ilma mikrofonita. jah, meie poolt pole sugugi julge üritada Äh, selgust nendes küsimustes äh, äh, maielu, igatahes juriidilised argumendid on julgustavad ja nüüd kasutame küm-, võimalust ja annan sõna kõigepealt härra Olbrichtile. jah. ma arvan, et see on järeldus, mida me peame nüüd arutama, sest õiguslikud aspektid on loomulikult tähtsad, aga kui üksikasju ei teata, siis võib pilt eest kaduda. üldine märkus. ma arvan, probleemi tuum on selle alguses, see erinevus maksete ja kulukohutuste vahel ja väga väike varu, mis ei ole ümber äh, planeeritud, see üks protsent on väga väike. Äh, nii et me peame mõtlema, et see on kõikide paljude probleemide põhjus. ja veel üks asi, võib-olla äh, paluda, et komisjon reageeriks nüüd omalt poolt sellele õiguslikule analüüsile et mis on võimalik ja mis ei ole võimalik. kohustusega on selge äh, asi, aga probleemiks on maksed. kui me kasutame neid eriinstrumente kohustuste puhul, küsimus on kohe, kas ka maksete puhul saame neid kasutada. see on see vana probleem, mis nõukogus on kogu aeg üleval olnud. sest see on tõesti vastuolu, kas saab kasutada neid maksete puhul või mitte kujutagem ette, et see on võimalik, see ei ole ebaseaduslik, siis küsimus komisjon, miks seda ei ole seni tehtud? kas see on hea küsimus teile? ja teine aspekt, mis ka on oluline, nimelt meil on küsimus instrumentide kohta, kõigepealt kuidas tehniliselt talitada ja teine, millal täpselt kuidas täpselt määratleda need asjaolud, mis annavad meile võimaluse kasutada neid eriinstrumente? kas meil ikka on selge määratlus, millised on need spetsiaalsed eriasjaolud või kas peab olema tegemist kriisiga või mitte, eriasjaoludega või mitte asi on selles, et meil ei ole selgeid määratlusi siin ja seegi tuleb uuesti läbi vaadata. esimene asi, juriidilised ja praktilised tagajärjed, kulukohustused ja maksed ja teiseks asjaolud, mis käivitavad eriinstrumentide kasutamise. proua Toma. ja seejärel annan sõna komisjonile. proua Toma, aitäh komisjonile, aitäh nendele, kes sõna võtsid võtsid, ma leidsin, et need sõnavõtud olid tõesti väga huvitavad ja mulle eriti meeldis see hea eelarvestamistava põhimõte. mulle tundub, et meil on tõesti olnud probleeme selle mitmeaastase finantsraamistikuga, ma mäletan hästi, mida ütles komisjon, et see raamistik on liiga väike ja on erinevused liiga suured kulukohustuste ja maksete vahel. me nüüd on siis täpselt kaks aastat meil olnud seda finantsraamistikku ja neli aastat on veel ees ning ja juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve puhul, mille me just heaks kiitsime, oleme ja sellega on seotud ka minu küsimus, peaaegu maksimumini ära kasutanud need erivahendid Äh, oleme peaaegu maksimumini ära kasutanud selle paindlikkuse, mitte võib-olla maksete osas, kui ma sain aru sellest, äh, mida õigustalituse esindaja ütles, aga igatahes kulukohustustega on küll lugu nii, äh, niisiis pärast selle eelarve heakskiitmist saame aru, et nõukogu on võtnud uusi kohustusi Türgi ees nii et, et me peame veel uuesti eelarve juurde tagasi tulema ja on jäänud mulje, et finantsraamistiku läbivaatamine toimub meil pidevalt. mina ei saa küll aru, kuidas sellega üldse lõpule on võimalik jõuda ja ühe küsimuse, mida ma tahaksin teile hetkel esitada, ongi see, et millised reservid või varud meile veel jäävad? mis veel võimalik on? et need viimased finantsraamistiku aastad, et kuidas me nendega hakkama saame, meil on praegu veel neli aastat ees ning arvestades neid järg-, üksteisele järgnevaid kriise, mis meil üldse veel jäänud on? aitäh. palun vastake lühidalt, härra Leenar. Merci um,. With regard to. ma tänan, mis puudutab küsimust äh, maksete kohta ja ülemmäära kohta. komisjon on alati täielikult jaganud parlamendi õiguslikku analüüsi, et need maksed äh, saab teha ka üle mm, äh, ülemmäärade, nii nagu kulukohustuse puhul on. nüüd eelarve üle peetavatel läbirääkimistel, mis meil seni on toimunud, on asjaolud võimaldanud nõukogul ja parlamendil kokkuleppe leppida selles, et nad ei ole üldse ühel meelel ja tõlgendatakse eh, kahel erineval moel olemasolevaid varusid. nõukogu näeb neid palju väiksemana ja komisjon ja parlament hoopis suuremana. E, see võimalus jääb alles seni, kuni meil on piisavalt varusi ja eh, kõik saavad elada omaenda tõlgenduse kohaselt. aga kui olukord läheb pingelisemaks, siis tõesti võib olla on vaja, et nõukogu ja parlament äh, tõesti loovad siin selguse. Äh, jah, on võimalik ka läbivaatamise kontekstis paluda, et selgitataks äh, juriidilist teksti lähemalt, aga õigusliku teksti muutmine nõuab ühehäälsust ja ka parlamendi nõusolekut ja see on väga kõrge latt ja selle üle tuleb põhjalikult järele mõelda kõigepealt, kas see samm astuda või mitte. nii et asi on keeruline, aga see on täiesti võimalik äh, paluda selgitust ühel või teisel viisil äh, seoses äh, läbivaatamisega. nüüd, mis on endiselt olemas paindlikkusena? see on raske otse vastata arvudena kõik sõltub esmalt sellest, et kuidas ja mil määral erinevad paindlikkusinstrumendid mobiliseeritakse eelarvepädevate asutuste poolt lähiaastatel. ma näitasin teile, kuidas aasta, mis on olemas aastast aastasse meil ja näiteks äh, aastal kaks tuhat seitseteist paindlikkus jälle käivitub, teil on viissada miljonit aastas käsutada, see on väga väike summa, aga see on olemas ja mis puudutab varusid siis on väikesed varud endiselt olemas, aga kõik sõltub nüüd sellest, kui te hääletate järgmist eh, eelarvet, kui suured varud te jätate eh, ülemäärade alla, sest eh, see vähendab üldreservi kohustuste osas jah, teie otsus on, kas te jätate varud või mitte ja see, mida te ära ei kasuta, on võimalik ära kasutada paindlikkuse instrumendi all. jah, see sõltub teie otsustest. aitäh, eh, me oleme jah eh, saanud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kasutada seda varu, sest kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eriti ei kasuta. härra Fernandez, mina teen väga kiiresti. ma arvan, et olukord on selge isegi nõukogu jaoks eh, sellepärast ei ole ju mingit mõtet kõnelda paindlikkusest ja pärast seda öelda, et eelarves see on juba olemas kui me räägime paindlikkusest ja paindlikkusinstrumentidest, siis selleks, et öelda, et nad on väljaspool eelarvet. sest vastasel juhul meil ei oleks eh, neid üleüldse vaja ju. Eh, see oleks mittepaindlikkus sellisel juhul ju eh, ma arvan, et nõukogu saab väga hästi aru meie argumentidest ja ta saab aru ka kogu asja vaimust, aga meil on vaja sellist tõlgendust, mis neid veenab ja meil on vaja neile öelda, et tõlgendage asju õigesti. sellepärast, et tegemist on kohustustega, mis nad on ise võtnud ja paindlikkusinstrumentide puhul ei ole mitte mingit mõtet, kui me ütleme, et me lepime nende kohustustega, mis eelarves on ja, ja kõik vajalik on eelarves juba olemas see on täielik äh, sidususe puudumine ning äh, me tahame, et nõukogu käituks järjekindlalt, jah, me peame aitama neil järjekindlalt käituda ning äh, me peame neile selgitama juriidilist seisukohta. ma arvan, et juriidilisest seisukohast peaksid nad hästi aru saama meil on vaja vastu võtta selline finantsraamistik, kus on üheksasada kuuskümmend eh, miljardit kulukohustustes ja üheksasada kaheksa maksetes eh, ja see on ka põhjus, miks maksed peavad olema eelarvest väljas, sellepärast et muidu on see erinevus veel suurem kui see, mis praegu ja mis ei sobi mitte kellelegi ma mäletan, et detsembris kaks tuhat kolmteist oli meil äh, kakssada kakskümmend miljardit tasumata arveid ja sellele lisandusid veel äh, äh, kahe tuhande neljateistkümnenda kahe aasta tasumata arved. niisiis, kas keegi soovib veel sõna võtta? keegi ei soovi, me oleme natuke aega võitnud, annan sõna raportöörile härra Olbrichtile. Euh, jah, ma saan sellest asjast aru, aga poliitilisest seisukohast ma tean, et Jose Fernandez teab asjast palju paremini kui mina, aga eh, jah, eh, kokku leppida, mitte eri seisukohtadel olla, mida see tähendab to agree to disagree finantsiliselt? Eh, ma pean siin silmas nõukogu ja parlamenti. võib-olla selles see probleem ongi. jah. kas mul on õigus, kui ma, ma, me loodame, et see asi ei toimi. me tuleme toime, sest asi ei toimi. see on selline negatiivne lähenemisviis eelarvele sest kui me arvame, et asi toimib, siis me paneme tasakaalu asjad, meil on ka alguses siis makseid vähem eelarves kirjas ja rohkem kohustusi, aga mitte, meie lihtsalt paneme sinna rohkem kohustusi ja vähem makseid, sest me loodame, et asi ei toimi, aga samas me oleksime rõõmsad, kui äh, asi ikkagi toimiks, vastasel korral poliitika ei to-, kukub läbi. hästi, lõpetame siis selle esimese arutelude vooru, mis oli väga huvitav ja me saame juriidiliselt teha äh, kõik, mis võimalik, juhul kui partnerid raha välja käivad. Äh, ja kuna partneriteks on liikmesriigid, siis põrkume tihtipeale sellistele takistustele äh, aga meil on vaja teha tõsist tööd maksete küsimusega ja leida see lahendus, päris head lahendust meil ei ole, nii et, et tuleme selle teema juurde tagasi, aitäh kõigile, kes sõna võtsid ja läheme nüüd teise osa juurde ja siin räägime eh, nendest eh, eh, vahenditest, mis on seotud mitmeaastase raami, raamistiku artikliga viisteist, Horisont kaks tuhat kahekümne Rasmusega, noorsootööhõive algatusega Äh, annan äh, sõna äh, peadirektoraatide esindajatele, kes sellega tegelevad ja kõigile kaheksa minutit, palun tõesti pidage kõneajast kinni ja tehke palun lühidalt ja kõigepealt saab sõna härra Christoph Pruu Horisont kaks tuhat kakskümmend. Euh, suur tänu, püüan tõesti teha lühidalt mis puudutab Horisont kahte tuhande kahtekümmend, te mäletate kindlasti, et äh, kui meil toimusid äh, arutelud mitmeaastase finantsraamistiku üle, siis otsustati, et kakssada miljonit eurot tuuakse ettepoole kahe tuhande neljateistkümnendasse aastasse, nii et võtsime siis täpsemalt äh, kahe tuhande võtsime vahendeid eelarvest kahe tuhande neljateistkümnendasse aastasse ja nagu kolleeg Lenin mäletas, see võimaldas meile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kuni kahe tuhande kahek-, kahe tuhande kahekümnenda aasta vahesid tasakaalustada. viiskümmend protsenti läks Euroopa äh, Teadusuuringute Nõukogule ja viiskümmend protsenti Marie Curie äh, vahenditeks. see otsus tuli üsna hilja, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ettevalmistuste käigus ja see võimaldas äh, siis äh, puudujääke kompenseerida ja vastata äh, suurele nõudlusele nendes programmides kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta mäletate, milline eelarve olukord siis valitses. Euroopa teadusuuringutes rahastati mitmeid projekte, seitsekümmend projekti umbes, Marie Curie's rahastati rahastamist, rahastati liikuvust ja, ja personali vahetust. nüüd siis kahe tuhande viieteistkümnes aasta, me saame nüüd teha esimese kokkuvõtte kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve puhul on olnud meil kogu eelarve umbes üheksateist 19 miljardit eurot, Horisont kahe tuhande kahekümnele kolmteist koma üheksa miljardit on äh, ettepanekute äh, taotluse kaudu tulnud ja teised tegevused, äh, avalik, erasektori partnerlused, ühised ettevõtted, ja finantsinstrumendid ja samuti halduskulud, sinna on see läinud. ja mis puudutab äh, rakenduslikku külge, siis pärast kahte aastat äh, ja kui pärast seda, kui on tehtud äh, ähm, üle viiekümne kuulutuse ettepanekuteks ja taotlusteks oli sada viiskümmend kaheksa vastuvõetavat vastuvõtutingimustele vastavate ettepanekute ja üks seitsmest lõpuks sai rahastuse. ja kui me vaatame, kui palju oli neid ettepanekuid, mida asjatundjad positiivselt hindasid, siis iga kolmas ettepanek oli sõltumatute hindajate arvates rahastamist väärt tõesti, nõudlus on suur Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendite järele ning seetõttu ei ole olnud tõsiseid raskusi äh, sajaprotsendilise eelarve täitmisega. olgu siis äh, kas tegemist kulukohustuste või maksekohustustega. ja aasta lõpuks äh, eelarve saab täidetud. nüüd on hääletatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on meie prognoosid järgmised. me eeldame, et üldvahendid, mida eraldatakse Horisont kahe tuhande kahekümneks, on umbes kakskümmend koma viis miljardit eurot, neliteist miljardit on mõeldud siis taotlusteks ja kuus koma viis miljardit avaliku sektori partnerlusteks, äh, era- ja avaliku sektori partnerlusteks äh, ja finantsinstrumentideks ning äh, halduskuludeks. õige pea saate ka ekspost hindamise lõpptulemuse, seda teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kohta. jaanuarikuus peaks see tulema see annab meile rohkem infot selle kohta, milline on olnud teadusuuringute raamprogrammi äh, reaalne mõju äh, kodanike prioriteetidele. mis puudutab äh, vahehindamist Horisont kahe tuhande kahekümne kohta, siis see peaks valmima enne kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppu. loomulikult see ei ole kõige parem hetk mitmeaastase raamistiku hindamise seisukohast. suur tänu, et te pidasite ajast kinni, te rääkisite kiiresti ja täpselt. nüüd saab sõna proua Kristin Schröber ja räägib Kosme programmist. kaheksa minutit on teil kõneaeg no I pressed the wrong button, I am sorry. vabandust, see oli vale nupp. ja väga lühidalt ülevaade sellest, eh, kuidas on täitmisega lood aastal kaks tuhat neli me sajaprotsendiliselt eh, saavutasime finantsinstrumendi ja teistes osades ka ja kaks tuhat viisteist ehkki aasta ei ole veel läbi, me oleme kindlad, et samuti saavutame aasta lõpuks sada protsenti. nagu te teate, peale finantsinstrumenti eh, teised osad programmis Äh, on ka juba nende osas kuulutatud välja konkursid ja taotlused laekuvad ja ma tahaksin lihtsalt kõige tähtsamaid projekte Enterprise äh, Europe Network ja Erasmus noortele ettevõtjatele tutvustada lähemalt. ja COSME äh, määrus näeb ette, et aastal kaks tuhat seitseteist tuleb ka läbivaatamine teha. nüüd esimene slaid, Enterprise Europe võrgustik jah, esimene jaanuar kaks tuhat viisteist oli uus algus seitsmeks aastaks ja kaks eh, konkurssi on korraldatud ettepanekute saamiseks ja me kasutame ka eh, raampartnerluslepinguid. Eh, kaks tuhat neliteist üheksakümmend neli valiti välja, viiskümmend üheksa organisatsiooni on sellesse kaasatud, nii et kõik Euroopa Liidu piirkonnad on hõlmatud, pluss kuus kosmes osalevat riiki, Türgi, Moldova, Mont-, Montenegro, Island eh, ja õige pea ühineb ka Serbia. Eh, ja aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist meie tegevused jah, eh, kuuskümmend protsenti on Euroopa osalus ja COSME kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist programmid kokku moodustavad sada miljonit eurot ja kasutatakse ära see eelarve täielikult aasta kaks tuhat viisteist lõpuks. nüüd esimene konkurss on täielikult lõpule viidud, hindamine on toimunud ja on lepingud allkirjastatud ja teine konkurss, ka hindamine on juba lõppenud ja me oleme kaksteist konsortsiumi välja valinud ja allakirjastamisprotsess äh, juba käib ja meil on veel jäänud Armeenia, Ukraina, äh, kes ei ole veel allkirjastanud, äh, koos me ratifitseerivad alles selle, sellepärast on asi toppama jäänud. jah, hästi on kõik tegevus käivitunud ja nüüd ma tulen Erasmuse juurde noortele ettevõtjatele. konkursid toimuvad iga-aastaselt ja allkirjastamine eh, grantidele eh, toimub plaanipäraselt ja väga tähtis on nüüd tähelepanu juhtida sellele, et meil on alati väga palju häid projekte, mida Äh, paraku ei õnnestu finantseerida, sest rahalisi vahendeid napib. kaks tuhat neliteist, see on meie seitsmes tsükkel, seal oli meil sada üksteist ettepanekut ja viisteist valisime välja, sada üksteist organisatsiooni on sinna kaasatud, kõik kakskümmend kaheksa kosmeriiki on hõlmatud ja nelikümmend projekti moodustasid neliteist miljonit eurot äh, jäid finantseerimata eelarve nappuse tõttu. kaks tuhat viisteist konkursid meil sada viisteist ettepanekut laekus, seitseteist valisime välja ja jälle sada kolmkümmend organisatsiooni kõikjalt Euroopa Liidust on hõlmatud. nüüd, mis puudutab eelarvet, viis koma viis miljonit aastal kaks tuhat neliteist oli summa, seitse koma kaheksa miljonit aastal kaks tuhat viisteist ja kasutame ka paindlikkust eh, kosmetööprogrammi raames mis on ette nähtud ja me loodame, me saame aastaks kaks tuhat kuusteist kaheksa koma seitse miljonit. ja nüüd ma tulen finantsinstrumendi juurde. nagu te teate, kuuskümmend protsenti kogu kosme eelarvest on kahele finantsinstrumendile pühendatud pikaajalised garantiid ja omakapital majanduskasvu huvides. ja kaks tuhat neliteist hääl jah, kasutasime ära nii maksed kui ka kohustused ja kaks tuhat viisteist eh, kohustuste poole peal eh, eelarve on sada seitsekümmend viis miljonit eurot ja EFTA-st ja teised osalisriigid ka annavad oma panuse, nii et summa suureneb aasta lõpuni veel täiendavalt kaheksa koma kaheksa miljoni võrra ja need on üle, ümberpaigutamised, mis hiljuti eelarvepädev asutus heaks kiitis ja ma tahan tõesti tänada äh, teie eelarvekomisjoni, et need ülekanded heaks kiitsite Kosmo finantsinstrumendi raames ja ennakkasutus aastal kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist äh, nelikümmend miljonit äh, suurendas eelarvet, mis laenudele oli ette nähtud Kosmes ja see tähendab seda, et vähemasti kaheksasada miljonit täiendavaid laenusid VKE-del on võimalik kogu Euroopa Liidus ehm, ja tuhat, kaksteist tuhat VKE-d saavad siis sellest kasu. ja nüüd ma tulen laenugarantii instrumendi rakendamise juurde Kosmes, see on tohutult edukas instrument olnud. aastal kaks tuhat kuusteist nagu aastal kaksteist viisteistki eh, ei jätku eelarves selleks, et väga suurt nõudlust selle instrumendi järele katta novembriks eh, IMF, kes on meie rakendusamet, juba kirjutas alla kakskümmend neli garantiilepingut neljateistkümnes riigis ja finantsvahendajatega kokku eh, kakssada kuuskümmend kolm miljonit oli kogu summa ja viis miljardit on oodata äh, üldse kokku äh, järgmisel kolmel-neljal aastal, sellega on hõlmatud sajad VKE-d ja aastal kaks tuhat kuusteist kolmkümmend täiendavat äh, taotlust on laekunud IFF-ile. nüüd kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist garantiid Äh, on ka EFSI kaudu antud Junckeri plaani raames ja see tähendab seda, et on võimalik täiendavalt garantiilepinguid allkirjastada ja anda äh, VKE-dele toetust palju varem, kui olnuks võimalik ainult kosme eelarvet kasutades. ja see EFSI garantii äh, antakse järk-järgult ja kosme eraldised eraldatakse vastavalt sellele, kuidas summad kättesaadavaks muutuvad meie kosme eelarves ja garantii garantiid aastaks, järgmisteks aastateks on ette nähtud selleks, et EFSI ennaktempot katta ennekõike. ja räägin ka meie omakapitali instrumendist majanduskasvu huvides. võrreldes laenugarantiidega, siis see omakapitali instrument on palju raskem käivitada ja nõuab palju rohkem aega, enne kui esimesed lepingud allkirjastatakse ja põhjuseks on see, et rahade koondamine nõuab ka erainvestorite kaasamiseks. aga IFF on olnud väga aktiivne selles protsessis ja novembrikuust seitse toimingut kaheksakümne kuue miljoni euro ulatuses on juba heakskiidu saanud ja kuus tehingut üheksa miljoni Äh, ulatuses on praegu analüüsimisel EIF-is. Äh, nii et äh, seegi omakapitali instrument kindlasti saavutab oma potentsiaali kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguseks. suur tänu, proua. härra Arturo Caballero Pasedas räägib meile nüüd Erasmus plussist. suur tänu härra esimees. räägin äh, Erasmus pluss uuest programmist, mis äh, jätkab oma äh, edulugu erinevate programmidega, nagu te teate, Erasmus pluss on haridus, koolitus, noorteprogramm ning äh, siin on juba mitmeid lihtsustusi tehtud äh,, nagu näiteks äh, lamp-sams äh, äh üksuse hindade kohta, ühtlustatud hinnad siis ja on koondatud äh, seitse äh, üldprogrammi äh, Rasmuse programmi alt äh, ja sinna on juurde toodud sport, äh, Erasmus pluss äh, lähtub noorte paindlikkuse valdkonna algatustest ja projektid seotud haridusega ja tööga on üks suur osa sellest, sealhulgas äh, koolist varakuse lahkumise vastu võitlemine, ähm, õpilaste mobiilsus, noorsootöötajate mobiilsus ja nii edasi ja nii edasi. siin näete eelarve erinevate osade osakaalu, erinevate peatükkide, erinevate instrumentide osakaalu eelarves. rääkides juhtimismudelist, siis äh, tegemist on erinevate juhtimisviiside seguga ning äh, tegemist on kaudse juhtimisega läbi liikmesriikide ametite seitsmekümne viie protsendi eelarve ulatuses. Sui generis hübriidne äh, juhtimine on keskpersonal teeb koostööd liikmesriikide kohapealsete meeskondadega. juhtimine toimub koha peal, jagatud juhtimise põhimõttest lähtudes äh, et oleks kõrge kvaliteet ja lähimuspõhimõte tagatud, kuid samal ajal toimub juhtimine ka keskselt, et tagada projekti järjepidevus. teine juhtimise viis, mida rakendatakse, on läbi meie äh, usalduskogude äh, ja CA üheksateistkümne protsendi ulatuses keerulisemate äh, algatustega seoses ja EIF üliõpilaste laenuvahend äh, kolm koma viis protsenti ja siis on otsejuhtimine, Euroopa Komisjon peamiselt äh, EAK ja EMPL peadirektoraadid. eelarvet on täidetud suurepäraselt, nagu te sellest tabelist näete, ehkki arvud on siin väikeselt kujutatud hoolimata sellest, et on olnud mitmeid probleeme, on olnud suurepärane aasta äh, kulukohustustes, on täitmine sada protsenti, äh, makseassigneeringutes peaaegu sada protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja ka sel aastal on äh, olukord päris hea. kahe tuhande viieteistkümnes aasta tõenäoliselt on sama hea kui kahe tuhande neljateistkümnes aasta ja paari sõnaga räägiksin ka makseassigneeringutest. eelmistel aastatel on, on see meile muret valmistanud, nagu siin on ka öeldud. makseassigneeringud on olnud varem piiratud. ja me saime siit aga täiendavalt vahendeid juurde detsembris äh, muut-, muudetud eelarve kaudu ja paistab, et olukord on praegu kontrolli all. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli ka raske aasta. maksetest oli mahajäämus suur ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ähm, mahajäämus tuli ka üleosaliselt, sada seitsekümmend miljonit ähm, tulid juurde oktoobris, mis on väga hea, aga nii et asjad lähevad äh, õiges suunas. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta tõenäoliselt on äh, makseassigneeringud äh, jõudnud normaalsele tasemele, nii et äh, me saame eelarvet täita nagu kord ja kohus. mis puudutab frontloading ut, äh, ettevahendite ettepoole toomist, siis see, äh, see oli väga tervitatav ning kulus marjaks ära, see oli suunatud peamiselt haridus- ja koolituseelarvesse, õpipoisikohtade loomisele, praktikakohtadele, niisiis ähm, peamiselt ähm, eraldati see ühe kolmandiku ulatuses kõrgharidusele ja äh, kaks kolmandikku praktikale. siis ähm, mis rääkida, kui rääkida mõjuhinnangust, siis on kaheksa taotluste vooru korraldatud, üle kaheksateist tuhande projekti valiti seal välja peaaegu üks miljon osalist, seitsekümmend tuhat organisatsiooni ja projektide keskmine kestus on kaheksateist kuud kuni kaks aastat. Erasmus pluss on programm, mille kaudu on võimalik saavutada Euroopa Liidus lisandväärtust. näiteks sellel on väga hea mõju liikuvusele ning tööhõive parandamisele, töövõimekuse parandamisele ja töö, tööle või töö, tööhõive parandamise protsent on nelikümmend viis protsenti ja, ja Erasmuse õpilaste äh, tööpuuduse määr on kakskümmend kolm protsenti väiksem kui mittemobiilsete üliõpilaste oma ja juba üle saja kahekümne viie tuhande organisatsiooni on praegu osalenud selles projektis ning nõudlus on suur, tahetatakse veel rohkemat ja ühe miljoni euroga on võimalik saavutada viissada tuhat, tuhande inimese liikumine. alguses oli meil eelarvega probleeme ning see on tekitanud meeleheidet programmi alguses ja raskusi taotluste voor oli rohkem, kui me suutsime kontrolli all hoida, aga nüüd on profiil paranenud ja me loodame, et äh, see projekt kujuneb tõesti nii äh, positiivseks ka sellel programmiperioodil, nagu see on olnud eelmistel programmiperioodidel, nagu me soovisime seda. jah, tõesti, suur tänu. Äh, Erasmus on üks meie lipulaevu, sellel on suur potentsiaal noortele. proua Adriana Sukova-Toševa räägib meile nüüd tööhõive algatusest. suur tänu. jah, ma tahaksin lühidalt meenutada, et noorte tööhõive algatus on kuus koma neli miljardit eurot eelarvega ja tegeleb tööpuuduse võitlemisega nendes piirkondades, kus on üle äh, kahekümne viie protsendi töötuid aastal kaks tuhat kaksteist olnud. see on jagatud haldamine, sotsiaalfondi määrusele tugineb Äh, ja kolmkümmend neli rakendusprogrammiga seotud kahekümnes äh, abikõlbulikus liikmesriigis. aastal kaks tuhat neliteist ja aastal kaks tuhat viisteist kohustused äh, leidsid kasutamist ennaktempos ja me kasutasime ära kõik kuus koma neli miljardit käesoleval aastal, esimese kahe aasta jooksul nüüd kaks tuhat neliteist ka maksed sajaprotsendiliselt olid täidetud maksekrediitide näol ja aastal kaks tuhat viisteist me oleme novembrikuu lõpuks üheksakümmend kuus koma neli protsenti saavutanud juba. ja suures osas rakendamine eh, toimub eh, edukalt tänu eelfinantseerimisele. aastal kaks tuhat viisteist pea üks miljard, aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist maksti liikmesriikidele, et nad kiiresti rakendaksid noorte tööhõivealgatust ja aastal kaks tuhat viisteist komisjon kandis üle kaheksasada kaheksakümmend kolm miljonit eurot liikmesriikidele selleks. nüüd vahemaksete kohta, eh, mis me seni saanud oleme, väga piiratud eh, hulgas, sest eh, siin on tegemist ühise rakendamisega ja eeltingimuseks on, et oleks ka määratud rakendusasutus ja sellel oleks kontrollisüsteem ja, ja see on kõik liikmesriikide kätes täielikult äh, ja kui sõltumatu auditiorgan kiidab heaks juhtimis- ja kontrollisüsteemi, siis teavitada sellest komisjoni juba järgmisel päeval võivad maksetaotlused meile hakata laekuma. nii et viivitus on just nende taotluste laekumisega olnud sellepärast, et määratud ametiasutused, kes peavad rakenduskavade eest vastutama liikmesriigis, Äh, on ainult neljas-viies liikmesriigis. Ungari liitus eile, ütles, et neil on nüüd ka see ametiasutus määratud. aga kakskümmend üheksa rakenduskava on meil, mille puhul me ei ole saanud maksetaotlusi just sellepärast, et ametiasutust ei ole veel nimetatud. me oleme saanud kaks taotlust, mõlemad Portugalist ja seitsekümmend miljonit eurot oli summaks ja kakskümmend kolm koma seitse juba maksime välja ja nelikümmend viis eh, miljonit on praegu väljamaksmisel lähipäevadel. Kreeka on teatanud eh, meile, et nad on ka, neil on juba määramisel ametiasutus ja kaheksateist miljonit tuleb neilt eh, taotlus, mis me ka suudame rahuldada. nüüd, mis puudutab rakendamist poolt Äh, kuidas Euroopa Liidu eelarvet kasutatakse. aastal kaks tuhat neliteist liikmesriigid teatasid sellest, et sada kümme tuhat osalist olid neil, kes olid töötud, kakskümmend seitse tuhat olid e-, mitteaktiivsed, kolmteist tuhat nelisada äh, olid juba taotlus, saanud toetust, kaheksa tuhat viissada olid saanud Äh, mingi tööpakkumise või koolituspakkumise ja lahkusid programmi alt ja kokku üks koma kolm miljardit eurot on äh, liikmesriikides nendeks tegevusteks kasutatud ära aprillikuu seisuga käesoleval aastal. me ei ole päris rahul sellega, et väga aeglaselt rakendatakse äh, võin tuua ka hilisemad andmed, mis me oleme saanud seirekomiteest, kes teostab seiret rakenduskavade üle Itaalias näiteks üheksateistkümnenda novembri seisuga käis seirekomitee ja me saime informatsiooni et, et kaheksakümmend üks protsenti noorte tööhõive algatuse rakenduskavast on juba täidetud ka eh, meetmetega ja seitsesada viiskümmend kaheksa tuhat noort inimest, kes ei tööta ega õpi, eh, said registreeritud elektroonilises portaalis see tähendab seda et, et viiskümmend protsenti abikõlbulikest noortest on juba ehm, nendega kontakti võetud, viissada kolmkümmend kaheksa tuhat on lepingu sõlminud, eh, nendega on eh, kontakti võetud ja profiil koostatud ja see on seitsekümmend üks protsenti kõikidest registreeritud noortest. sada tuhat on juba kaasatud pannud äh, noorte tööhõive algatuse toimingutesse, see on tublisti kasvanud võrreldes varasema ajaga. ja me teame, et kõige suurem toetus läheb just koolitustele ja ähm, töökohtade leidmisele ja uus mikrorahastamise instrument on samuti FIE-dele ette nähtud Hispaania kohta meil veel palju informatsiooni ei ole, aga nemad on kõige suurem toetuste saaja noorte tööhõivealgatuse raames. üheksasada nelikümmend kolm miljonit eurot saavad nemad ja novembri seisuga sada kuuskümmend kaheksa tuhat on juba registreeritud noori noortegarantii portaalis, aga tahaks öelda, et noorte rakenduskavad Hispaanias äh, muudetakse ja kolmandal detsembril saime ettepaneku muuta rakenduskava ja komisjon praegu vaatab läbi seda taotlust. nüüd Prantsusmaal, see on veel üks suur äh, noorte tööhõivealgatuse toetuse saaja äh, oktoobrikuu keskpaiga seisuga seitsekümmend seitse protsenti eelarvest juba oli täidetud meetmetega ja regionaalsete rakenduskavade koostamine on juba kaheksakümne protsendi ulatuses täidetud. aga me ootame ikkagi, et määrataks äh, riiklik juhtimise kontrollisüsteem, äh, aga juba kolmkümmend kaks osalist on meetmetega kaetud ja peamised ootused on sellised et, et kakskümmend üks protsenti me tahaksime, oleksid kaetud kuue kuu jooksul juba eh, kindlate töölepikutega, kui nad on õpingud lõpetanud ja üheksateist protsenti juba saaksid püsilepingud veel enne, kui kuus kuud möödub ja eh, samas kaks, kolmkümmend kolm, kolm protsenti otsivad endiselt tööd. ma sain Portugali kohta veel informatsiooni eile nimelt Portugalis ollakse tublisti edasi liikunud rakendamisega ja rakenduskavade eesmärk Portugalis on pea kolmkümmend tuhat noort, kes ei õpi ega tööta, neid aidata ja neile rakendada mitmesuguseid tööhõive meetmeid. neliteist tuhat inimest seni on juba saanud sellest toetusest kasu pool nendest on naised. ja puuetega inimesed äh, ja samuti kolmsada sisserännanut kuulub nende alla. ja Portugalis ka antakse kutsealast koolitust. nelikümmend kolm tuhat inimest on sihikule võetud selle algatusega, saavad äh, peavad koolitust saama, aga kakskümmend seitse tuhat nendega on juba kontakti võetud ja tegeletakse. nii et kõige suuremad Itaalia, Prantsusmaa, eh, Portugal, Hispaania, me näeme, et rakendamine toimub edukalt nendes riikides ja kaks tuhat viisteist aasta lõpuks me arvame eh, ka, et esimene hinnang on võimalik eh, läbi viia liikmesriikide tasandil selleks ajaks ja on juba selge ülevaade sellest, millist liiki ja millise kvaliteediga on toetus olnud. ja iga-aastased aruanded koostatakse vastavalt üldsätete määrusele, aga see toimub alles aastal kaks tuhat kuusteist maikuus ja selleks ajaks on meil juba rohkem informatsiooni seirekomiteelt ja Euroopa Komisjonil on kohustus noorte garant-, IT ja tööhõive ähm, algatuse ettevõttes ette kanda järgmise aasta oktoobris. suur tänu, põnevusega ootasime seda raportit, sellepärast et lepituses räägiti ka sellest äh, ja kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks äh, puuduvad meil, puudub meil krediit, liikmesriigid on aga otsustanud äh, seda projekti jätkata, programmi jätkata. proua Toma, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikide nende täpsustuste eest. noorte algatus praegusel hetkel kui kõrvale jätta kõik teie täpsustused, Horisont kaks tuhat kakskümmend, Kosme, Rasmus on, on kõik äh, väga heas seisus, kui me nüüd jätame noortealgatuse kõrvale ja äh, kõik on olnud edukad. Äh, ja vajadused on isegi suuremad, kui meie eelarve võimeldab. Horisont kaks tuhat kakskümmend, kui ma aru saan, siis äh, eksperdid kiitsid iseenesest heaks teadusuuringute valdkonnas rohkem projekte, kui neid rahastada sai, ainult ühe kolmandiku sai rahastada. Rasmuse puhul on olukord veel hullem, sellepärast et oleme ära kasutanud kõik oma vahendid juba ette, mida oli võimalik kasutada ja iga kord on eelarve täitmine suurepärane, sada protsenti praktiliselt nii kulukohustuste, kulukohustuste puhul, puhul äh, ja loodetavasti ka makseassigneeringute puhul, nii et väga edukas on, äh, väga edukad on need algatused, aga, aga meie eelarve ei suuda nõud, suurele nõudlusele vastata Äh, eriti Erasmuse puhul. maksed on äh, sageli viibinud äh, ja, ja õpilase jaoks võib-olla päris suur oodata oma Erasmuse stipendiumit neli-viis kuud. me peame olema igal juhul väga rahul nende algatustega ning meil on väga kahju, kui me ei suuda eelarve kohaselt kõiki taotlusi nagu kak-, kord ja kohus rahustada. mul on üks küsimus Horisont kaks tuhat kahekümne kohta ja üks noortealgatuse kohta. erinevalt sellest, mida öeldi, ütles nõukogu, parlament ei ole mitte kunagi soovinud äh, seda, et äh, et me kasutaksime tagatisfondi, me oleksime soovinud äh, rohkem vahendeid eraldada tagatisena juba. kuid oleme pidanud Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul silmitsi olukorraga, et projekt, programm on edukas ja, aga meil on vaja täiendavaid vahendeid Horisont kahe tuhande kahekümne puhul kuidas me saaksime seda eelarvenõudlist, nõudmist mitmeaastase finantsraamistiku raames korraldada. mis puudutab noortealgatust, siis see on uus programm ja alati on alguses oma öö, ähm, alustusfaas, praegusel hetkel viiakse läbi kontrolle ja nii edasi ja nii edasi paradoksaalne tundub mulle olevat see, et et praegu on kontrolli- ja juhtimisorganid äh, jõudnud viimasesse faasi ja nüüd me räägime siin äh, kulukohustustest kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks praegusel hetkel. kas te ei arva, et et kui me praegu räägime alles nendest asjadest, siis võib see kaasa tuua mahajäämuse ning kahtluse selle projekt, programmi elujõulisuse osas, sellepärast et me ootame äh, seda hinnangut kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal alles. suur tänu! tahtsin küsida Horisont kahe tuhande kahekümne EFSi kohta, aga sellest juba räägiti. Äh, mis puudutab kosmet, siis äh, väga huvitav, et siin on ka oma sidemed e-, EFSiga. kas uut paindlikkuse instrumenti saab kasutada ka kosme kohta või kas te võiksite selgitada meile seda? mis puudutab Erasmust, siis siin on kaks asjaolu millele tahaksin tähelepanu juhtida. Äh, kui kõik on korras, te ütlesite, et kõik on korras, aga kui kõik on korras, millest siis on tulnud mahajäämus, mis see backlog seal on? kas see puudutab ainult Erasmust või puudutab see kogu komisjoni tegevust, defitsiidi vähendamise meetmed, deficit reduction measures, DRM on siin kas see tähendab seda, et iga poliitikavaldkonna puhul on meil äh, vaja seda DRM-i, mis äh, toob kaasa teatava viibimise või, ja kas see on üks osa üldisest poliitilisest lähenemisest või puudutab see ainult Erasmust? see küsimus, küsimus ei ole ja üks äh, praktiline küsimus, miks me ei nimeta ametivõime liikmesriikidesse? kui neil ei ole seda vaja, siis võib-olla ei ole seda programmigi vaja. võib-olla mu küsimus on naiivne, aga, aga siiski. suur tänu. härra Manka, palun. suur tänu. lühidalt noorte tööhõive algatuse kohta. jah, me oleme pidanud Äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel selle üle ja siis nõukogu ütles, et, äh, et kohustusi kaks tuhat kuusteist ette ei nähta, aga nüüd meil õnnestus, et äh, detsembriks liikmesriigid hindavad läbi tulemused seniseks ja kui asi on positiivne, siis toimetame edasi. jah kaheksakümmend kuus äh, protsenti noortest on ikka suutnud oma töökohta hoida ja äh, kui ei oleks olnud äh, sellist survet olnud kolmepoolsetel, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osas, siis olnuks asjad paremad. aga jah, kõigepealt on vaja asjad läbi hinnata, saada informatsiooni, kas projekt on hea või ei ole proua Odi. suur tänu. minu küsimus juba tõstatati, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja EFSI mõju, mis oli mainitud ähm, teie slaididel, aga me tahtsime natuke üksikasjalikumalt sellest kuulda. Kosme me teame, et äh, siin on teatud probleeme stipendiumite ja finantsinstrumentide vahelistes äh, ühendustes ja EFSI ja täiendavuse põhimõte jällegi. paistab, et EFSI ei too siia mingit lisandväärtust, vaid, äh, vaid täidab lihtsalt lünki. Anno euh, quatre ma palun meie neljal direktoril lühidalt vastata nendele küsimustele, mis neile esitati, proua Schreber pidi juba lahkuma, aga ei, enne seda veel härra Mara, ei, proua Vana soovis kõigepealt sõna saada, palun vabandust. aitäh, esimees, minu küsimused on tegelikult väga lühikesed ja üksikasjalikult mind puudutab Erasmus plussi ja noorsootööhõive algatuse juhtimise pool Te mm, slaidil number neli äh, rääkisite äh, kaudsest juhtimisest äh, kohalike asutuste poolt, riiklike asutuste poolt kohalikul tasandil ja te rääkisite ka jagatud ju-, juhtimisest, kas jagatud juhtimise puhul on samad reeglid nagu tõukefondide puhul? Äh, näiteks äh, tuleb äh, kasutada partnerluspõhimõtet, kaasata sotsiaalsed partnerid, kodanikeühiskonna, kohalikud omavalitsused ka programmide planeerimisse või on siin tegemist teist liigi jagatud juhtimisega? ja minu teine küsimus puudutab noorsootööhõive algatust, kas on mingi side ETF-i Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondiga, mis samuti toetab noori inimesi, kui nad globaliseerumise tulemusena tööta jäävad? kas siin on mingi seos nende kahe vahel? ja nüüd annan sõna siis härra Probule lühikeseks vastuseks. aitäh, esimees. esimene küsimus, proua Toma küsimus. tõepoolest, ma arvan, et see ettekanne näitas, et programm on olnud edukas. tõepoolest, me ei tahaks heidutada äh, neid inimesi, kes Euroopa fondidest raha taotlevad ning äh, praegu on käimas meil esialgsed arutelud, seega on enneaegne väga täpselt sellele küsimusele vastata, sellepärast et äh, praegu komisjon mõtleb oma ettepaneku üle, kuidas muuta seda, mõeldakse mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandele, nii et, et ma ei oska tõesti ette prognoosida, mida konkreetselt otsustatakse teksti koha pealt tõepoolest ma arvan, et meie volinik härra Moedas on juba täpsustanud asja. EFSi ettepanek võeti vastu ja tõepoolest kolm protsenti Horisont kaks tuhat kahekümne vahenditest suunati EFSile, aga see ei ole teadusuuringute jaoks täiesti kaduma läinud raha, sest EFSist rahastatakse ka teadusuuringute programme Äh, ja riskitase ei ole sama kui Horisont kaks tuhat kahekümne rahastamisvahendite puhul, nii et, et see täiendavus on olemas ning me peame äh, vaatama tähelepanelikult, äh, et teadusuuringute projektidele pööratakse tähelepanu ka, kui neid EFSist rahastatakse. härra Portelski saab järgmisena sõna. kes asendab proua Schreberit? aitäh. lühikene märkus, mis puudutab EFSI ja COSME vastastikuseid seoseid ja vahendite kasutamist programmide varases etapis. COSME tagatised on niimoodi, et äh, stimuleerida finantsvahendajaid võtma suuremaid riske, kui nad muidu teeksid Äh, näiteks idufirmade rahastamiseks ja me jagame seda riski näiteks, äh, kui meil on sajamiljoniline portfell, siis me ootame mingeid kuueteistprotsendiseid kahjumeid ja viiskümmend protsenti me jagame, äh, näiteks kaheksa miljonit eurot, siis teie tagate, eraldate tagatiseks meil on vaja seda portfelli üles ehitada ja seetõttu arvestada ka kahjumitega ja me loo-, kardame, et kosme praktiliselt kõik raha läheb kaduma, see on kõige suurem riskiprofiil, mis meil on. ja selline riskiprofiil ei ole EFSiga kooskõlas, EFSi projektid peavad ennast ära tasuma, meie anname siis tagatised ja EFSi raames ei eeldada seda, et kogu tagatis läheb kaduma ja see on ka põhjus, miks me ei saa EFSi peale loota, et EFSi eh, suurendab eh, kosme riskivõtmise võimet, me teeme seda lihtsalt ajutiselt ja siis tulevikus eh, kõik need tehingud, mis, mida ajutiselt EFSI riskiga kaetakse, viiakse kosme eelarvesse nii et, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on kõik need tehingud puhtkosmetehingud, EFSI nii-öelda vabaneb nendest tehingutest ning see riskivõime, mis olemas on, seda kasutatakse siis teiste EFSI vahendite jaoks ja just VKE-de jaoks. aitäh! härra Caballero Pasos, Odos, Erasmus pluss, aitäh, esimees härra Olbricht, tõepoolest hea uudis on see, et kogu see eelarve, mis meil on, on äh, tõesti kasutuses. aga slaidis number kuus te nägite ka lünka ähm, maksete koha pealt, nii et, et seal on, meil on lõhe vajaduste ja äh, olemasolevate assigneeringute vahel jah, me oleme saanud üheksasada nelikümmend miljonit, aga kakssada miljonit on veel puudus. aga seda, eh, see puudujääk ei ole aasta-aastasse kasvanud, sellele ma viitasin. Eh, teine küsimus eh, selle maksete hilinemise tõttu, jah Äh, meil on tekkinud äh, võlgnevused, ma tean, et komisjonis üritatakse rakendada meetmeid, et selle olukorraga toime tulla, et tulla toime selle lõhega maksekohustuste ja kulukohustuste vahel. Äh, ja sellega peame tegelema kõik, kuni tuleb paranduseelarve, nii et, et Eh, siiamaani peame tolle, toime tulema, mõnikord vähendame eelrahastamist, mõnikord eh, rahastame osasid projekte prioriteetsetena ja nõnda edasi. Merci, monsieur. aitäh, eh, esimene proua Žukova-Tuševa noorsootööhõive algatuse kohta. aitäh küsimuste eest, kõigepealt Äh, jagatud juhtimise all ellurakendamine äh, äh, tõukefondide puhul tähendab seda, et kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist liikmesriigid kulutavad raha, mis eraldati kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. me teame, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pole ette nähtud täiendavate kulukohustuste võtmist, sellepärast et me tahame olukorda hinnata ja vaadata nende instrumentide tegemist oli erakorraliste vahenditega, seega meil oli vaja saata, saada ettekujutus, kuidas asjad arenevad ja kas nad täidavad seatud eesmärke. nüüd eh, need määratud eh, võimuorganid, see on eh, kõigi nende jagatud juhtimises olevate programmide probleem. meil on tuhat programmi ja kolmkümmend on neid asutusi, mis on kindlalt määratud Ehm, me kontrollime kõigi liikmeriikidega, kuidas on olukord eh, IT-süsteemi arenguga, kas meil on võimalik koguda usaldusväärseid andmeid projektide arengu kohta, eh, kui me töötame välja uued indikaatorid ja uued eesmärgid, mis puudutavad kõiki fonde ja kõiki tegevusprogramme ja meetmeid, eh, siis loomulikult, et meil tekib liikmesriikide tasandil probleeme Äh, ja see on meie jaoks praegu olnud praeguseks kitsaskohaks, et nad äh, komisjoni asjast teavitada äh, tegevusprogrammidest alustavad tegevus siis järgmise aasta esimeses kvartalis ja koosmõju Euroopa globaliseerumise kohanemise fondiga kui me näeme mingit liikmesriigi projektitaotlust, mis on seotud ümberstruktureerimisega, siis geograafiline osakond teatud liikmesriikide puhul vaatab seda projekti ja vaatab, et siin on täiendavus ja mitte kattuvust teiste vahenditega ja ma tean, et globaliseerumise fondi tahetakse laiendada ka noorte toetamisele. Need summad eh, tegelikult ei ole eriti võrreldavad, eh, nii et, et me hoolitseme selle eest, et meie projektid ei kattuks, aitäh. aitäh. nüüd äh, läheme siis äh, kolmanda vooru juurde. Äh, ja see puudutab makseid ning selle vooru juhatab siis härra Silvano Presa kes on eelarve peadirektoraadist ja annan talle sõna kümneks minutiks. Merci, monsieur le president. Äh, aitäh, härra e-, esimees, selle ettepane-, selle ettekande eesmärk on äh, anda teile ülevaadet, kuidas on olukord maksetega võrreldes äh, sellega, mida tutvustasime teile septembri alguses Äh, siin on siis need hinnangud, mis meil on kahe tuhande viieteistkümnendate, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, nende täitmata kulukohustuste osas äh, või rallide osas, nagu me neid siin eelarvekomisjonis nimetame ja te näete siin siis mitmeaastase finantsraamistiku kulurubriikide kaudu, kaupa liigendatust ning tahaksin juhtida Äh, siis tähelepanu sellele, mida need andmed siin graafikul täpselt tähendavad. Äh, äh, siin on kaks veekujulist jo-, joont, üks on oranž, teine roheline katkendlik joon. roheline puudutab rubriiki B üks ühtekuuluvuspoliitikat ja oranž põllumajandust ja maaelu arengut Äh, siin te näete siis täitmata kulukohustuste taset ja te näete, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli olukord väga hull, aga joon hakkab tõusma siis kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal ja see on tingitud nõndanimetatud äh, osade kulukohustuste ümberprogrammeerimisest, mis esialgselt olid eelarves aastal kaks tuhat neliteist aga kuna äh, uute programmide algus viibis, ähm, siis need kulukohustused kanti kahe tuhande neljateistkümnendast aastast üle kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse ja osaliselt ka kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse äh, ja niimoodi me oleme kunstlikult suutnud vähendada täitmata kulukohustusi. niisiis, äh, see on üsna loogiline areng, kui arvestada seda, et et kulukohustused uute programmide jaoks pannakse eelarvesse igal aastal, nende ellukäivitumine võtab aga aega ja eh, esimestel aastatel makstakse välja lihtsalt eh, avansse ning eh, alles siis hakkavad tõelised maksed toimuma ja mida te siin graafikul veel näete, on see, et teistes rubriikides eh, see katkenlik eh, punane joon üleval, see on rubriik üks A, eh, kus on pidevalt kasvanud täitmata kulukohustuste hulk kuni aastani kaks tuhat neliteist ja siis see on järk-järgult vähenenud ja saavutanud peaaegu stabiilse tasandi aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. see on tingitud eelarve läbirääkimistest aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist langetati siis lõpuks otsus kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks eelarves ette nähtud maksete kohta ja äh, need maksed käivad siis äh, käsikäes äh, kuludega ja seetõttu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oleme olukorras, mis on palju soodsam kui näiteks see, mis meil oli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja teatud määral ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. sama kehtib ka äh, äh, välistegevuse kohta ehk rubriigi neli kohta see on siis katkenlik tume joon seal keskel ja nagu te näete, et äh, jah, äh, kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani arved, tasumata arvete hulk kasvas, aga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, siis täitmata kulukohustuste hulk väheneb rubriigis neli ja minu arvates on see väga tervitatav areng, eriti praeguses olukorras. ning lõpetuseks selle graafiku allosas on äh, sinine pidev joon. Äh, ja see on siis äh, rubriik kolm, täitmata kulukohustused. ja siin on suundumus, et see graafik liigub natuke ülespoole seda sellepärast, et on selle rubriigi kulutused kasvanud, me peame reageerima rändekriisile ning äh, sellest tulenevad ka kohe kulukohustused, äh, maksed äh, tulevad väikese hilinemisega, aga see, mis kahe tuhande neljatei-, viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal eelarvesse on pandud, on piisav selleks, et vajadusi katta. kui läheme nüüd edasi järgmise slaidi juurde, siis siin te näete, kuidas on olukord siis täitmisega äh, novembri lõpus, üks kuu on veel aasta lõpuni jäänud, ähm, aga nagu te näete, see, mis on välja makstud novembri lõpuses, on kuus koma seitse miljardit rohkem kui samal ajal möödunud aastal ja see on siis kaks protsendipunkti kõigist olemasolevatest maksetest, see tähendab, et et ainult üksteist miljardit on detsembriks veel järel, see on kaheksa protsenti kogusummast ning me teame, et detsembris iseäranis ühtekuuluvuspoliitika ja mõningate teiste programmide vallas ehm, nõudluste hulk kasvab, ehm, esitatakse siis eh, rahanõudeid rohkem ja eh, kui vaadata arenguid aasta jooksul, siis äh, see muster on olnud traditsiooniline aasta esimeses osas, tehakse suuremaid väljamakseid põllumajandustagatisfondi osas ja siis aasta jooksul järk-järgult siis äh, täitumine, täitmine kasvab vastavalt graafikule ja nüüd ka natukene eh, sellest, kuidas on lugu intressidega, mida tuleb maksta hilinenud maksete tõttu, eh, kus me ei suutnud lepingutingimusi täita, kus ehm, maksete tähtajast ei suudetud kinni pidada, siin automaatselt eh, tulevad sisse viivised ning eh, inimestel on siis hüvitusena see õigus saada intressi. ja siin on jällegi pilt olukorrast novembri lõpus. Eh, need intressid, mis on makstud, on mõnevõtta kõrgemad kui samal ajal möödunud aastal. Eh, kaks koma kuus miljonit on novembri lõpuks välja makstud, võrreldes siis kahe koma kahe miljoniga novembri lõpus möödunud aastal. see tähendab, et et äh, meil on endiselt äh, vahendeid makseteks puudus, aga pilt äh, on siiski pisut vähem murettekitav, sest enamik nendest viivistest on välja makstud varakult kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses nende viivituste tõttu, mis tekkisid aastal kaks tuhat neliteist, nii et, et tegelikult maksed on tehtud sellel aastal ning me näeme, kuidas need, need viiviste maksed aasta teises pooles on aeg, aeglustunud. niisiis septembris näiteks ja novembris kolme kuu jooksul siis see viiviste summa oli kuskil kakssada tuhat eurot ja möödunud aastal sama perioodi jooksul oli see neli korda nii suur. nii et, et ma arvan, et me äh, liigume siis normaalse rakenduskursi suunas ning äh, läheksin nüüd järgmise teema juurde, see puudutab äh, siis neid tasumata arveid rubriigis üks B, see on ühtekuuluvuspoliitika, see puudutab vanu programme Eh, kus selline võlgnevus on tekkinud. see graafik näitab, et aasta algusest saadik on pidevalt vähenenud eh, nende nõuete arv, mida pole suudetud rahuldada ning eh, viimastel kuudel, siis detsembris me ootame, et me saame jällegi üsna suure hulga maksetaotlusi, need tavaliselt jõuavad meieni detsembris, see on tavaliselt aasta kümne viimase päeva jooksul need taotlused tulevad ning aasta lõpus on meil siis äh, neid tasumata arveid kuskil seitsmeteistkümne miljardi eest. see on suur summa, seda ei saa varjata, aga äh, see on siiski väiksem kui see kakskümmend miljardit äh, aasta tagasi. ja ka siis, kui me maksete kava osas kokkuleppele jõudsime, nagu te mäletate, maksete kavas on ette nähtud osaliselt see võlgnevus kõrvaldada äh, äh, võrreldes siis sellega, kus me olime aasta kaks tuhat neliteist lõpus oli kakskümmend miljardit, nii et, et see äh, nüüd on see langus toimunud seitsmeteistkümnele miljardile selle aasta lõpuks ja Eh, kuidas eh, näeb asi välja aastaks, aastal kaks tuhat kuusteist. Eh, aastal kaks tuhat kuusteist me usume, et see ebanormaalselt suur võlgnevus kahe tuhande seitsmenda aasta, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvusprogrammide osas väheneb ja me loodame, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks oleme me siis äh, Äh, on neid tasumata arveid jäänud kuskil kaks miljardit, ähm, aga see on tingitud põhiliselt sellest, et need arved esitatakse aasta lõpus liiga hilja, et me jõuaksime neid korralikult läbi vaadata äh, või sellepärast, et äh, toimuvad mingid katkestused, peatamised, sest läbi viiakse kontrolle. ning see Äh, see tähendab, et maksete ajakavast kinnipidamisel ole, oleme graafikus ja seda ka tänu äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvemenetluse tulemustele. Äh, meil on vahendeid, et rahastada ka siis neid erimeetmeid, mille osas, mille, mida Kreeka osas kokku lepiti ja samuti on meil võimalik katta neid äh, maksetaotlusi, mis on seotud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uute programmidega. Äh, niisiis äh, ma arvan, et lõpetuseks võib öelda seda, et me eemaldume kriisiolukorrast, kus me olime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpul. aasta kaks tuhat viisteist läheb õiges suunas ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks jõuame kõikides rubriikides sellesse olukorda, kus eelarve täitmine võib toimuda takistamata, aitäh. aitäh, härra Preesa, äh, nende täpsustuste eest, äh, mis on paljutõotavad ja nüüd äh, annan sõna härra Olbrichtile aitäh, kuna meil väga palju aega ei ole, on mul ainult kaks küsimust. üks neist puudutab eh, viiviseid hilinenud maksete pealt. Eh, eh, siin on meil ühes kohas kirjas null, kas see tähendab, et liikmesriikide ja komisjonide vahel selliseid viiviseid ei olegi ja kuidas on lugu liikmesriikide ja kasusaajate vaheliste maksetega, kas neid viiviseid ei maksta või teil pole lihtsalt statistilisi andmeid selle kohta? ja nüüd veel rubriik üks B, siin on tõesti väga palju tõotav, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul äh, lõpuks on tasumata arveid ainult kaks miljardit. Äh, võib-olla esitame hiljem küsimusi, et kuidas te üritate seda saavutada ja kuidas on lugu aastatega kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist sest et kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on neid tasumata arveid kaks miljardit, kas siis äh, tasumata arved ei kasva aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist, ma tean, et see kaks on juba vana võlgnevus. Äh, kuidas jääb nende uute võlgnevustega? Äh, võimalike võlgnevustega tähendab ja need taotlused on üheksakümmend viis protsenti künnisest, kus on lugu selle viie protsendiga, kuhu see jääb? kas te arvestate ka selle tagajärgedega? aitäh, proua Toma, järgmisena. aitäh äh, tuleb tõesti rõõmustada selle üle, et äh, maksete hilinemine on väiksemaks jäänud äh, ja toetades härra Olbrichti küsimust, kas need pro optimistlikud prognoosid äh, Äh, mida te siin välja pakute, ei ole tingitud sellest, et see äh, kakskümmend miljardit, mis oli ette nähtud aastaks kaks tuhat kuusteist, ei ole tingitud pisut sellest, et läbirääkimised äh, tegevusprogrammide osas toimusid väga hilja ja seetõttu ka need maksetaotlused esitatakse praeguse finantsraamistiku puhul palju hiljem kui varasema puhul aitäh, proua Toma. härra Manka soovis samuti sõna. jah. jah äh, äh, toetan seda, mida raportöör ütles ja tahaksin lisaks veel küsida, et äh, et kui see täitmine kulgeb vastavalt plaanile, kui see oleks toiminud, siis kui palju aasta kaks tuhat kuusteist lõpus oleks meil neid tasumata arveid, aitäh. rohkem küsimusi ei ole, nii et, et härra Preesa, äh, teil on võimalus nüüd äh, härra Manka ja meie raportööride küsimustele vastata. aitäh, esimees, niisiis, äh, mis puudutab äh, härra Olbrichti küsimust, tõepoolest äh, teatud mõttes äh, need äh, viivised, mida tuleb maksta seoses hilinenud äh, maksetega, puudutavad ainult otsejuhtimist, kui abisaajate tulusaajad on komisjoni otsesed lepingupartnerid ja need ei puuduta siis olukordi, kus täitmine toimub läbi liikmesriikide, liikmesriikide asutuse see tuleneb määrustest ja eeskirjadest, milles osas me oleme ühiselt kokku leppinud, nii et, et peame nendega leppima. komisjon on üritanud kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Äh, aktiivselt ähm, äh, hoolitseda selle eest, et makseteks oleks vahendeid, äh, selleks et vältida hilinenud maksete pealt viiviste maksmist, sest see pole kindlasti parim viis, kuidas nappe avaliku sektori vahendeid kasutada. oluline on ellu rakendada siiski programme, mis annavad tulemusi. loomulikult, kui neid viiviseid Äh, tuleks äh, maksta ka siis äh, ühises juhtimises olevate programmide eest, oleks pilt teine. aga aga järgmiseks aastaks on siis meie eesmärk tõesti vähendada neid viiviseid, et me, me tahaksime, et me ei peaks üldse viiviseid maksma, sest komisjon suudab kõikidest oma lepingulistest kohustustest kinni pidada ja antud hetkel on see stsenaarium tõenäoline kuidas on nüüd lugu võlgnevusega selle kahe miljardiga kahe tuhande seitsme, seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvusprogrammidest, mis saab nendest pärast aastat kaks tuhat kuusteist? ootused on sellised, et meil õnnestub kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sellest võlgnevusest täielikult vabaneda. see sõltub loomulikult sellest, kui paljud liikmesriigid on saavutanud selle üheksakümne viie protsendi määra, selleks pärast, et protsessid on lõppfaasis. selleks läheb aega ja energiat, aga praegune prognoos on selline, et on võimalik Äh, ka see äh, viis protsenti kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal järgnevatel aastatel katta ning äh, pikemaajaline prognoos, ma arvan, et hetkel me oleme olukorras, kus me näeme palju selgemini, milline on olukord kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja esimesed prognoosid kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks on hetkel üsna optimistlikud aga äh, äh, praeguse äh, finantsraamistiku osas komisjon järgmise aasta kevadel peab arvestama ka veel ühe elemendiga, tegemist on tehnilise korrektsiooniga, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, selleks et arvestada siis Äh, erinevustega liikmesriikide majanduskasvu tempos. nii et, et äh, mõningaid ümbrikke tuleb võib-olla kohandada, kui need asjad on selged, kui statistilised andmed on olemas ning tulemused on teada, siis saab komisjon äh, juba pikemaajalisi prognoose teha. vastuseks proua Toma küsimusele, kas me oleme praegu paremas olukorras äh, Eh, sellepärast et toimusid viivitused eh, programmide ellurakendamisega. vastus on jah eh, kui programmid oleks kulgenud selles tempos, nagu esialgu ette nähtud, siis tõenäoliselt kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oleksime halvemas seisus aga loomulikult äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves äh, praegusel kujul on siiski veel varuks äh, kaks miljardit maksete jaoks, tuginedes siis komisjoni ja parlamendi tõlgendusele. nii et, et isegi kui neid programme oleks kiiremini käivitatud ja ette valmistatud, siis mingi manööverdamisruum oleks meil siiski olnud. härra Manka küsimus Äh, äh, täitmata kulukohustuste kohta aasta lõpuks. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpul oli täitmata kulukohustuste hulk äh, kakssada seitseteist miljardit, kaks kolmandikku puudutab siit ühtekuuluvuspoliitikat ning kaks tuhat kuusteist lõpus suureneb see üheteistkümne miljardi võrra kakssada kakskümmend kaheksa miljardit siis aasta kaks tuhat kuusteist lõpus. ja see tõus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on tingitud erinevusest nende äh, kulukohustuste vahel, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on võetud ja maksete taseme vahel. Äh, kõik need kalkulatsioonid tuginevad äh, eeldustele, et Äh, kõik äh, kulukohustused ka täidetaks, aitäh. aitäh, härra Preesa. Äh, seega oleme selle esimese seirerühma koosoleku lõpetanud. me ja kuna härra Olbricht juhatas selle punkti arutelu sisse, palun, et proua Toma selle kokku võtaks Äh, minu arvates oleks väga pretensioonikas pakkuda praegu välja mingi järeldus meie aruteludele. Äh, kõigele vaatamata äh, tahaksin siiski tänada kõiki sõnavõtjaid nende selguse ja aususe eest. mina isiklikult ähm, ei, ei ole päris kindel selle mitmeaastase finantsraamistiku tuleviku osas. ma arvan, et teatud olulised programmid ähm, äh, on äh, saanud äh, vähem vahendeid kui vaja ja kui oodati. see oleks minu esimene märkus. teiseks, siiski esmakordselt me Äh, äh, peatame programmi enne, kui me isegi oleme seda hinnanud, ma siin räägin noorsooalgatusest, äh, tegemist on esimese korraga, kui me peatame vahendite eraldamine programmile, mis, mille hinnangutki pole veel läbi viidud. nii et, et selle programmi, tegemist on olulise programmiga, mis puudutab noori, meie tulevikku, on väga keeruline ja kolmas punkt, nimelt Äh, maksete küsimus. Äh, äh, siin me ootame alati imet, me ootame, et kulukohustusi ei ole liiga palju ja et me loodame liiga palju juhuse peale, aga see juhus ei teeni Euroopa Liidu vajadusi ei investeeringute osas, ei majanduse taaskäivitamise osas, ei kodanike heaolu parandamise osas niisiis äh, tegemist on selliste ebakõladega, mis üha kasvavad, mis tekitavad probleeme ja mis õigustavad mitmeaastase finantsraamistiku tõsist läbivaatamist. suur aitäh ka juriidiliste täpsustuste eest, mis puudutasid maksete ülempiire. Äh, me võtame sellega arvesse oma raportis äh, see aitab meil olukorda selgitada, jah, ma saan aru, et ühte, ühehäälsusnõue on keeruline, aga kui me arvame, et, et asi on äh, äh, raske ja seetõttu tulebki loobuda, siis me ei saavuta ju mitte midagi. jah, kindlasti asi on keeru-, raske, äh, aga äh, äh, me arvan, et me oma tahtejõuga suudame mägesid liigutada, nii et, et suur aitäh kõigile, kes osalesid. niisiis, need olid tõesti julgustavad sõnad, proua Toma. tõepoolest äh,, kui me otsustasime tulla eelarvekomisjoni, siis me ei tulnud siia sellepärast, et meil kerge oleks. eelarve on tegelikkus ja poliitikas tegelikkus põrkub alati vastuseisule. niisiis suur aitäh eh, külalistele, kes meile asju selgitasid, eh, kes eh, asja selgemaks tegid meile. niisiis Äh, ma ei tahaks olla liiga julge äh, ja paluda, äh, et selgitaksid võimalusi tõsta neid maksete ülempiire ka paindlikkuse instrumendi osas, kui hakatakse mitmeaastast finantsraamistikku läbi vaatama, see hetk peaks meile selgust tooma, aga ma loodan, et meil õnnestub saavutada kokkulepe ning äh, oleks vaja, et kaks eelarvepädevat asutust selle kokkuleppe saavutame, nii et kõik, mida me täna kuulsime, palju töötab, aitäh komisjoni esindajatele, aitäh meie kolleegidele ja ka teistele kolleegidele, kes olid teistest komisjonidest kui eelarvekomisjon. meil toimus väga põhjalik eh, mõttevahetus ja kahekümne kuuendal jaanuaril tuleb meie seiregrupp järgmist kord kokku järgmisel korral kokku ja siis vaatame, kuidas Horisont kaht kaht tuhat kahtekümmend Euroopa ühendamise rahastut ellu rakendatakse. ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on hääletus. Je vous invite à glisser vos cartes. pange aga oma hääletuskaardid masinasse, soovitan teil seda teha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 kolm teie seast ei ole hääletanud või kelle masinad ei tööta. Bon, allez. Le premier rapport, c'est le rapport de monsieur esimene raport, härra Negrescu raport, mis käsitleb globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist. Iirimaa hüvanguks muudatusettepanek number üks. kes on poolt? vastu? kontrollin. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek tagasi lükatud kolmteist, kaksteist on tulemus. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, neliteist üheteistkümne vastu. number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime seda. muudatusettepanek seitse. hääletus on lõppenud, muudatusettepanek on vastu võetud, viisteist kaheksa vastu, kaheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt? vastu kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmteist kaheteistkümne vastu. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu. kontrollime muudatusettepanek on vastu võetud, kolmteist kaheksateistkümne vastu. kolmeteistkümnes muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu kontrollime seda. muudatusettepanek number viisteist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kaksteist, üheksa vastu ja neli erapooletut. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu ma arvan, et vastu võetud. nii et tekst muudetud kujul, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. Le texte est approuvé par 18 voix contre. 18 kuue vastu. härra Sani. ja globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine, arvutiprogrammid ja Soome. number üks, kes on poolt? vastu vastu võetud, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime muudatusettepanek number kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud seitseteist, kuue vastu, vabandan, et ma teid hääletama panin, muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ning tekst muudetud kujul, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks häält nelja vastu. proua Kadri Zabal-Rubialli arvamus, mis käsitleb Euroopa Investeerimispanka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruannet. number üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kolm, kes on poolt kontrollime, siis nüüd hääletus on äh, alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist kaheteistkümne vastu. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. vabandust, kontrollime seda elektrooniliselt. mu viies muudatusettepanek. hääletus on lõppenud kolmteist, kaksteist, tagasi lükatud. number kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime seda. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neliteist kümne vastu muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa, kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud teine osa, kes on poolt? vastu. kontrollime teist osa. hääletus on lõppenud. teine osa on vastu võetud viisteist üheteistkümne vastu. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud muudatusettepanek number kümme, kes on poolt? vastu. kontrollime seda sellepärast, et kõik ei tõsta oma käsi nii kõrgele kui vaja. muudatusettepanek kümme, kui ma ei eksi. üheksanda võtsime vastu, kümnendat kontrollime. hääletus on lõppenud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 hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist häält kaheteistkümne vastu, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud. seitsmeteistkümnes muudatusettepanek, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud neliteist kaheteistkümne vastu. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kaks erapooletut. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti üle. ümberpaigutamised, taotlused, äh, äh, proua Kardia Zabal, kolmas jagu kahe tuhande viieteistkümne aasta eelarvest. suur tänu esimees, meil on mitmed ümberpaigutamise taotlused siin kolmkümmend kuus, kolmkümmend üheksa käsitlevad kahte globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi, mis me just vastu võtsime, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend viis käsitlevad humanitaarabi, kaksteist miljonit eurot äh, paigutatakse, kantakse üle Aafrika, Afganistani kakskümmend miljonit, Sudaani kolmteist 13 äh, Sudaani ja kontekste Serbiale ja Makedooniale paluksin need ümberpaigutamise taotlused vastu võtta. suur tänu ja ma arvan, et võime hääletada nende nelja muud ümberpaigutamise üle ühiselt, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole. nimeline hääletus siis. vabandust, kaks esimest ümberpaigutamise taotlust, nende üle me juba hääletasime, nelikümmend kaks kuni nelikümmend viis, seda hääletame praegu, eks ole. kõigepealt tuleb hääletada globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kohta ja, ja seejärel humanitaarabi üle, et neid kahte asja mitte ühte patta panna ja segamini ajada. esimees, jah, kolmkümmend kuus, kolmkümmend üheksa siis kõigepealt, hääletame neid koos, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. midagi ei tööta või kakskümmend üks, kakskümmend kaks poolt ja neli vastu ja siis nelikümmend kaks kuni nelikümmend viis. nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis. nimeline hääletus. hääletame koos hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli, kahe vastu. proua Holmaier, mis puudutab muid eelarvejagusid kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ja ümberpaigutamisi. härra esimees, ma loodan, et sel äh, on eel viimane kord äh, hakata arvusid üles loetlema. Te palusite, et ma seda ei teeks ja nüüd ma siis arvusid ette ei loe. igaüks, kes tahab, võib ise pärast äh, neid arvusid vaadata. Äh, aga kui see teile ei meeldi, siis ma järgmine kord jälle loen nad ette. aga jah, see on nüüd juba kolmas kord teistmoodi asju teha kui varasem korral Eh, jah, Rahvapartei ülekanne C kuus taotlus, see puudutab eh, sissemakseid Euroopa kooli. nimelt kaheksakümmend viis tuhat eurot on vaja võtta erakorralisest reservist vastavalt artiklile kakskümmend seitse ja teine taotlus on ümber paigutada. Eh, sellesse ma suhtun kriitiliselt. nimelt, et kui raha jääb aasta lõpuks järele, siis kasutada need summad ära selleks, et vältida neid intresse, mis meil tuleb maksta laenude pealt järgmisel aastal. siin on juttu seitsmekümne ühest miljonist ja tahetakse maksta katthoone eest ette ära, et järgmisel aastal ei peaks laenu võtma ja siis veel intresse laenu pealt maksma. jah, väga hea vahendite kasutamine, kasutamata vahendite kasutamine, kuivõrd tegemist on investeeringuga, eks ole. ja meie mitmeaastane eelarveraamistik. me oleme Konrad Adenaueri äh, fondi juba otsustanud investeerida, oleksime võinud selle investeeringu kirja panna, aga mitmeaastase finantsraamistiku raames oleme me aga sellise korra vastu võtnud, võttes aga arvesse praeguseid asjaolusid, ma arvan, et tegemist on siiski õige sammuga. kõigepealt siis esimene ülekanne, ümberpaigutamine Euroopa koolidele, võttes arvesse seda, et mõningad kolleegid soovivad saada oma lapsi sinna kooli ning neist kasu. see kuus, kaks tuhat viisteist, nimeline hääletus siis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli aasta. teine ümber paigutame C seitse kaks tuhat viisteist, mis puudutab kathoonet. Äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks nelja vastu ja nüüd siis kinnisvarapoliitika. ja Montoyer hoone, proua Hoolmaier, palun. Ähm, jah, ma üritan võimalikult äh, kokkuvõtlikult teha, nimelt asi on selles, et meil on õppekeskus äh, Montoyer hoones praegu, äh, Montoyer kuuskümmend kolm on see aadress, aga kiiresti on vaja seda renoveerida, sest ta on üsna halvas seisus ja Europarlament on nüüd sunnitud lahendust leidma, e, mis oleks ka tulevikku suunatud. E, igal aastal e, kulud Montoyer kuuskümmend kolm peale moodustavad kaks koma kaks miljonit ümmarguselt, kui kõik sinna sisse arvata. aastal kaks tuhat kuusteist eh, meil tuleb pool eh, rendist eh, maksta ainult ja ülejäänud kulud siis kinni maksta. ülalpidamiskulutused kuni aasta kaks tuhat kuusteist lõpuni välja, kuni leping kehtib jah, see on tegelikult omaniku suur vastutule, sest neile meeldib äh, see, et me seal paikneme ja talle kuulub veel teinegi hoone, kuhu vahepeal ümber kolitakse. ja seitsesada kakskümmend tuhat eurot tuleb maksta seal, aga see on ka ainult pool äh, summast. Äh, ja leping ettepaneku kehtivuse lõpuni aastani kaks tuhat kuusteist ja ümberkolimise ajal ju me ka tegelikult oleme hoones sees, nii et on selge, et me peame ka selle aja eest tasuma. aga et see teine hoone läheb meile vähem maksma, aga samas kolimiskulud on meil, mis moodustavad üks koma viisteist miljonit ja mööblit on vaja juurde osta ja ümber on vaja kuluda, kolida ka seadmed, sada tuhat läheb see maksma. ja IKT seadmed. jah, meil on vaja sellesse vahepinnale kolida, sest öö, eh, vana hoone tuleb maha lihtsalt lammutada, uuesti üles ehitada, seda teeb maja omanik ise ja meie jääme aasta kaks tuhat seitseteist ajani Eh, varupinnale eh, ja siis kaks tuhat seitseteist kolime uude hoonesse juba. nii et kokku kõik see läheb maksma kaks koma kolm miljonit eurot ja eh, see uus hoone on natuke suurem kui varam hoone, aga mitte eriti palju. ja kaks koma kolm miljonit on kulutused sama suured kui vana hoone puhul olid. aga meie maksame neljandiku kulud väärtustest vahepinnal ja siis kolime ümber äh, uutele, uuele pinnale, aga neli koma seitse, sada kakskümmend viis on ümberkolimise kulud. Äh, umbes sellises suures järgus. paraku midagi ei ole teha selle lahenduse puhul, mis meil on varupinnaga nüüd leitud aga tähtis on see, et äh, rendikulud sellest tipp tutt uues hoones ei ole väga kõrged, kui me sinna ümber kolime. Nad jäävad äh, mõõdukaks ja see on üsna mõistlik lähenemisviis. Äh, see Batimon, Belmon kõigepealt ja siis äh, Montoyer kuuskümmend kolm, tuttu uus hoone, kuhu me kaks tuhat seitseteist ümber kolime, meie nõudmiste järgi ehitatud. nii et see on üsna mõistlik, sest et äh, restaureerimist sellist ära hoida ei õnnestu. Äh, suur tänu selle äärmiselt valgustava selgituse eest. küsimusi paistab ei ole, aga küsin kolleegidelt üle, kas kolleegidel on küsimusi? ei ole, siis äh, loodetavasti hääletame positiivselt proua Hoolmaieri ettepanekul. kes toetavad? aitäh, kes on vastu? erapooletud. eelarvekomisjon suure häälte enamusega toetab seda tegevust. üksteist nelikümmend viis on meil plaanis komisjoni ettekanne, mis käsitleb otsust eralda kolm mil-, eralda kolm miljardit Türgile, kell on üksteist nelikümmend viis praegu. nii et suurepärane ajastus, eks ole. Pole paha. nii üks kui teine pidas oma kõneajast kinni ja kõik ootame juba põnevusega, mida on komisjonil öelda Jose Manuel on meil nüüd raportöör ähm, ja härra, härra Depre Kiia on üsna rahul, et me oleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve küsimuses jõudnud kokkuleppele ja suur osa parlamendist on toetanud seda kahekümne viiendal novembril. ja kahekümne üheksandal novembril siis järsku saime teada, et nõukogu komisjoni ettepanekul nägi ette eraldada kolm miljardit Türgile. ja kui me vaatame kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, mille vastu võtsime, siis seda kolme miljardit ei ole seal mitte kuskil. selline asjade areng valmistab meile muret ning äh, sooviksime siis komisjonilt kuulda, kuidas sellega on niiviisi läinud, samuti tahaksime kuulda, kuidas on lood usaldusfondidega, Süüria, Aafrika usaldusfondidega tegemist on oma satelliitidega, mis osaliselt saavad vahendid Euroopa Liidu eelarvest ähm, ja äh, lisaks peavad liikmesriigid ka omalt poolt panuse tegema, aga me ei tea tegelikult, mida need liikmesriigid teevad, kas nad tõesti osalevad või mitte. kõik need satelliidid moonutavad Euroopa Liidu eelarvet ja jäävad Euroopa Parlamendi äh, kontrolli alt kõrvale ja nüüd järsku tehakse veel ettepanek eraldada kolm miljardit eurot. Ähm, ja kui te püüate oma kodanikele siin seletada, mida see Euroopa Liidu eelarve tähendab, saate parlamendi liikmed, siis tuleb äh, seda teha nii, et rahvas sellest aru saab ja kõik peavad, kõikide institutsioonide kohustuseks, avalike institutsioonide kohustuseks on eelarve muuta kodanikele mõistetavaks ja siin on päris palju tööd ära teha. mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine, millega tegelevad ka meie raportöörid siin, proua Toma ja, ja, ja nii edasi, on, on, see on andnud meile võimaluse äh, selles töös päris palju ära teha, aga nüüd annan ma sõna komisjoni esindajale, peadirektor Calvino äh, saab nüüd sõna, palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka, et olete andnud meile võimaluse siin teiega mõtteid vahetada, sellepärast et äh, tegelikult äh, mit-, igat sorti infot on viimaste nädalate jooksul ringi liikunud ning väga tore on, kui me saame ise tulla kohale ja otse asju selgitada, et ei oleks mingisuguseid äh, valesti mõistmisi. jätkan nüüd inglise keeles. By... ma alustan sellest, et tuletan meile kõigile meelde seda, et pagulaskriis on heitnud suurt varju meie eelarve läbirääkimistele. see, et tuleb rohkem ära teha, ei tule kellelegi üllatusena. me kõik mõistame, et vajadused üha kasvavad kui me tegeleme selle ajaloolise kriisiga, millega me silmitsi oleme. läbirääkimiste ajal eelarve üle juba nägiti kõvast, nähti kõvasti vaeva nõukogus ja parlamendis ja olen tänulik teile, et te olite nii meelekindlad. jah, üritati tugevdada eelarve neid rubriike, eh, mis ennekõike tegelevad pagulaskriisiga, rubriigid kolm ja neli nimelt ja see võimaldas meil topelt suurendada neid ressursse, mis on suunatud kriisiga tegelemisele mm, kuni üheksanda miljardini aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist aga nagu hetk tagasi kuulsime, me mõistsime juba tollal, et sellest ei piisa selleks, et pakiliste vajaduste ja väljakutsetega toime tulla ja eriti Türgi puhul. Türgi on üha enam ja enam üks Eh, tähtsaid tegureid selles kriisi arengus, arvestades põhjuseks on tema geograafiline asukoht ja ka see, et kaks miljonit pagulast on juba Türgi pinnal. ja sellepärast Euroopa Liidu ja Türgi ühine tegevuskava töötati välja pagulaskriisiga tegelemiseks ja see ühine tegevuskava tahaksin ma paigutada konteksti, see on meie ühistegevus illegaalse immigratsiooni inimkaubanduse vastu. ühistegevus, koordineeritud tegevus eesmärgiga äh, tegeleda pagulasküsimusega Türgi pinnal, aidata vastuvõtvaid kogukondi, kes pagulasi vastu võtavad ja selle ühise tegevuskava osana otsustas komisjon kahekümne neljandal novembril koordineerimismehhanismi luua, nimelt pagulasinstrument Türgi jaoks. see eh, instrument eh, käivitub esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist ja peab koordineerima kolme miljardit eurot eh, aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja tegemist on, ma rõhutan, koordineerimismehhanismiga, koordineeritakse neid panuseid äh, äh, summas kolm miljardit, mis tulevad Euroopa Komisjonilt ja liikmesriikidelt kokku. nii et et me ei eralda mitte kolme miljardit Euroopa Liidu eelarvest uute vajaduste rahuldamiseks, vaid siin on tegemist koordineerimismehhanismiga, millega koordineeritakse kolme miljardi euro jagamist ja eh, null koma viis miljardit sellest summast tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja kaks koma viis miljardit tuleb liikmesriikidelt. nii et tegemist ei ole fondiga, vaid koordineerimismehhanismiga liikmesriikide osamaksed eh, tulevad Euroopa Liidu eelarvesse sihtpäraste panustena selleks, et tugevdada olemasolevaid Euroopa Liidu instrumente, eriti humanitaarabi ja liitumiseelse abi instrumenti. Türgi puhul on just see õige instrument, mida kasutada antud juhul ja instrumendi eh, ülesehitus võimaldab nendel summadel otse tulla Euroopa Liidu eelarvesse selleks, et tugevdada olemasolevaid programme ja need ei lähe kuhugi eh, uutesse eh, fondidesse. me leidsime, et see on kõige õigem viis, kuidas rahasid suunata võimalikult kiiresti ja tähtis on, et kohalduksid ka eelarve eeskirja finantsmäärus ja aruandekohustus, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi ees see instrument tugineb komisjoni otsusele artiklile eh, kakssada kümme ja kakssada neliteist aluslepingus. Need võimaldavad komisjonil näidata üles algatus selleks, et koordineerida eh, liikmesriikide meetmeid ja Euroopa Liidu meetmeid selleks, et tõesti meie abimeetmed oleksid tõhusad ja üksteist täiendavad ja instrumendi eesmärgiks on koordineerida ja korrastada neid meetmeid, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja kahepoolsete lepingute kaudu liikmesriikide poolt. nüüd toetuse vorm äh, võib olla grantidena äh, ja seda saab teha kas otsese või kaudse juhtimise haldamise kaudu erinevate programmide kaudu nüüd koordineerimine tugineb äh, juhtkomiteele. Läheme järgmise slaidi juurde. ja see juhtkomitee, seda juhib komi-, Euroopa Komisjon annab strateegilisi suuniseid abi koordineerimiseks, igal liikmesriigil oma esindaja selles komisjonis ja Türgigi on komitee liige, aga nõuandva rolliga ja see on selleks, et koordi-, tegevusi koordineerida paremini koha peal, aga see kuidagi ei mõjuta eh, humanitaarabi andmist. eesmärgiks on tagada, et eh, tõesti vajadusi hinnatakse ja meetmeid rakendatakse koha peal eh, põhjendatult infrastruktuuri väljaarendamiseks on ju vaja väga häid teadmisi ja siin Türgi ametivõimud on abiks. Äh, jah, mis puudutab rakendamist ja tingimusi ja prioriteete, äh, tegemist on kas otsese või kaudse juhtimisega ja prioriteetseks peetakse neid meetmeid, mis kohe annavad humanitaarabi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele. väga tähtis on just sellele tähelepanu juhtida. instrumendi eesmärk on aidata pagulastel integreeruda ja toetada vastuvõtvaid kogukondi ei anta otsest eelarvelist abi Türgile, Türgi valitsusele. seda ma tahtsin rõhutada. ja see abi on suunatud eh, pagulasvoogude tagajärgedega toimetulekuks ja komisjoni otsus näeb ette ka seda, et otsuse langetamise protsess peab kindlasti lähtuma meeste naiste võrdõiguslikkuse põhimõttesse, kedagi ei tohi diskrimineerida, kui instrumenti kasutatakse. ja lõpetuseks, komisjon hoiab ka nõukogu ja parlamenti regulaarselt kursis toimuvaga raha suunatakse olemasolevate programmide kaudu ja sellepärast finantsmäärus ja vastav õigusalus kohaldub täiel määral. ja loomulikult instrument vaadatakse ka läbi uuesti ja seda regulaarsetel vahemike tagant. nüüd, mis puudutab liikmesriikide panuseid, siis nendest tuleb teavitada kahekümne esimeseks detsembriks. ja nüüd ja lõppes slaid. komisjoni otsus palub, et liikmesriigid enne kahekümne esimest detsembrit, see on siis nädala pärast annaksid teadma, kui suured on nende panused ja kuidas nad kavatsevad aastal kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist makseid teha. aga mõte on selles, et pärast seda, kui me oleme saanud selle informatsiooni, siis saab ka maksete kava välja tööta-, töötada. jah, maksete kava mm, siis täpsustub, nii et tõesti raha laekuks vastavalt vajadustele koha peal ja komisjon praegu hindab vajadusi koha peal kolleegid teistest peadirektoraatidest on kohal Türgil ja tegelevad selle analüüsiga selleks, et oleks juba põhjalikum kalender võimalik koostada, milliseid samme astuda aastal kaks tuhat kuusteist ja mida teha aastal kaks tuhat seitseteist. ja lõpetuseks viimane informatsioon, eile ma olin terve päeva Koreperis, sest praegu arutatakse nõukogus seda, et millised need panused ja summad saavad olema ja komisjoni esialgne panus oli see, et viissada miljonit tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja pea ühel häälel liikmesriigid olid nõus sellega, et peaks hoopis rohkem tulema Euroopa Liidu eelarvest. aga meie oleme ette näinud selle, et aastal kaks tuhat kuusteist me seda ei suurenda, seda summat Euroopa Liidu eelarves, selleks ei ole võimalusi, sest eelarve äh, ju tõesti pandi kinni paar nädalat tagasi ja komisjon ei taha uuesti avada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, sest teate, et seal ei ole neljandas rubriigis üldse varu ette nähtud, aga on võimalik äh, kakssada miljonit juurde näha välja aastast kaks tuhat seitseteist ja see tuleb varust, mis meil on neljanda rubriigi all ja seal on võimalik ümberpaigutamisi teha neljanda rubriigist. ja komisjoni analüüs Äh, räägib ka äh, olemasolevatest summadest, tegelikult midagi äh, olemas ei ole, aga on võimalik ümber paigutada ja tuleb tagada, et ükski programm, mis puudutab pagulaskriise naaberriikides, ei kannataks selle all, et hakatakse suurendama Euroopa Liidu eelarvelist panust aga peale panuste üle vaidlemise arutatakse ka seda, kuidas juhtida seda instrumenti, milline on õigusraamistik ja Koreperis arutelud jätkuvad, eesmärgiks on ülemkogus eh, panna need asjad eh, heakskiitmiseks eh, valitsusjuhtidele, see on juba lähipäevil, et instrument saaks käivituda järgmisel aastal ühel slaidil oli ka ära toodud äh, panused aastaks kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. nagu ma alguses ütlesin, äh, vajadus tegeleda selle probleemiga oli meie kohal kogu aeg, kui me eelarvet mm, läbi rääkisime, me tollal juba nägime ette, milline äh, see varu saab olema kasutamaks olemasolevaid instrumente ja nüüd siin äh, aastad kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja veel täiendavad kakssada miljonit, jah, tõesti, seda kõike võib eraldada Euroopa Liidu eelarvest nende instrumentide kaudu, need on need ma ei kutsuks neid satelliitinstrumentideks, ma pigem leian, et tegemist on instrumentidega, mis on ette nähtud õigusliku raamistikuga. tulude poolel nad ei ole midagi uut, nad on ala, on juba olemas teises rubriigis näiteks aga need on vajalikud selleks, et me saaksime tegutseda Euroopa Liidus ja reageerida väljakutsetele. tekivad vajadused, mis lähevad kaugemale sellest, mis eelarves olid ette nähtud. eelarved ju võeti vastu kolm-neli aastat tagasi ja siis olid hoopis teistsugused ootused. pagulaskriisi me tollal ette ei näinud. aitäh selle äh, selgituse eest ning äh, kuna see uuendus muudutab ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, siis annan sõna härra Fernandesele, kes on meie üldraportöör. aitäh, esimees, tahaksin äh, tõesti rõhutada, et komisjon on teinud jõupingutusi ja tahaksin ka rõhutada seda, kuivõrd loominguliselt Äh, neid jõupingutusi on tehtud selleks, et äh, lahendada probleemi, äh, mille lahendamiseks kõik peavad tegema oma parima. meil on olemas Süüria jaoks fond, kus peaks olema miljard eurot Äh, see äh, viissada tuleb liikmesri-, Euroopa Liidu eesarvest, liikmesriigid oma kohustusi esialgu ei täida, ei taha raha eraldada. meil on olemas ka Aafrika front, ähm, äh, tuhat kaheksasada miljonit, osa tuleb Euroopa Liidu Arengufondist, osa Euroopa Liidu eelarvest, liikmesriigid jällegi ei taha maksta ja siis on meil eh, selline mehhanism, eh, mis ei ole küll halb, aga eh, see peaks olema pisut rohkem kohustuslik liikmesriikidele. see on see minu esimene provokatiivne märkus mul on ka küsimus me ei kõnele rahast, mis on juba näiteks eraldatud teistesse usaldusfondidesse, sest et e, meil kahjuks ei õnnestu rahasummat kahekordistada. E, niisiis, meil on samad e, vahendid ja me peame lihtsalt leidma muid rahastamisallikaid. esimene küsimus on loomulikult see, et kas see mehhanism äh, Äh, on kuidagi seotud ka rändepaketi ja kõigi nende teiste vahenditega äh, ja ka teiste fondidega, iseäranis kahe teise usaldusfondiga. minu teine küsimus on see, et milline on see mõju kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele, sellepärast et me sisuliselt võtame ju raha kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest, raha, mida me tahtsime teisteks asjadeks kasutada ning äh, see näitab väga hästi, et meil on vaja rohkem paindlikkust ähm, ning äh, väike eelarve ei saa lahendada kõiki probleeme, aga see on juba teine asi äh, ainus võimalus, kuidas me saaksime kollektiivselt reageerida Euroopa Liidus, ei ole mitte läbi valitsustevahelise meetodi, vaid meil on vaja ühenduse meetodit, ühenduse meet-, äh, protsessi. ning äh, milline on äh, siis see mõju kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele, te võite öelda ju, et see on ainult sada miljonit, aga mida saaks teha selle saja miljoniga? mida me ja me, mida me tahame teha ja me oleme kohustatud tegema ja kuidas Äh, kaasata Euroopa Parlamenti, meil on paranduseelarve eelnõu, need on täiendavad tulud, mis eelarvesse laekuvad, aga need laekuvad eelarvesse ilma paranduseelarveta, kuidas see käib? ning äh, kuidas me siin tagame koostöö kõigi institutsioonide vahel ja kuidas kaasatakse parlament sellesse küsimusse ja siis veel, kuidas kohustada liikmesriike täitma oma kohustusi. sellepärast, et usaldusfondi puhul see asi ei toimi. see loominguline mehhanism, mis ei ole kohustuslik, see Äh, ma loodan, et see asi hakkab toimima, äh, aga ma arvan, et me peaksime hakkama seda asja siiski arutama ka nõukogus. ma olen siin saalis korduvalt öelnud, et solidaarsus äh, ei sünni deklaratsioonidest või avaldustest ning nüüd on see hetk, vaadata, kuidas liikmesriigid ähm, tegutsema hakkavad selleks, et näidata oma solidaarsust. igatahes äh, mina tahaksin äh, rõhutada seda, mida ütlesingi al-, aga alguses, äh, komisjoni jõupingutused, komisjoni loomingulisus selleks, et lahendada ühte probleemi ähm, mille lahendamisel liikmesriikidel on väga raske osaleda ning meie omalt poolt ja olles kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raportöör, ma võin kinnitada, te saate loota täielikule solidaarsusele. parlament ja komisjon tegutsevad ühiselt, äh, avaldavad survet, et asjad liiguksid ning üritame ühiselt lahendada neid probleeme, mis on tekkinud. aitäh, aitäh, härra, härra Üldrev härra Kristoforu järgmisena. aitäh äh, aitäh, härra esimees, olen nõus sellega, mida härra Fernandes just ütles. see tõesti peab paika Euroopa Liidu eelarve puhul, see eelarve on selline, nagu ta on ja ma ei usu, et et äh, on äh, mingi selline eelarve, mis, äh, kus öeldakse, et näete, siin on nii palju raha eelarves ja, ja kui tuleb veel mingi raha, siis see läheb nagu kuhugi mujale. ning jah, on selliseid erakorralisi olukordi, mis võivad aset leida või mitte ja seetõttu on äärmiselt oluline, et eelarves peaks olema paindlikkus, mingid viisid ja võimalused peavad olema ning äh, see on just vajalik, et tulla toime selliste asjadega, mis aeg-ajalt juhtuvad ja mida ei ole võib-olla võimalik alati ette näha, kui eelarvet koostatakse. ning äh, nüüd, kui vaadata neid arenguid ning äh, neid üritada eelarves kajastada, siis on ilmselge, et olemasolevast, olema, olema raha jääb vähemaks. loomulikult lõppkokkuvõttes lahjendab see Euroopa Liidu eelarvet. kui me üritame rohkemaid asju rahastada olemasoleva rahaga, siis kindlasti see tähendab, et seda vähest raha öö, on kõigi jaoks vähem ning ja, ja isegi kui meil on erinevad rahastamise allikad, satume probleemidesse eh, selle eh, raha leidmiseks eh, kõige olulisematele asjadele, nagu näiteks pagulaste kriis ning nõukogu president härra Tusk on selles protsessis väga aktiivselt algusest peale osalenud ja ärgem unustagem, et me ei osanud ette näha, et rändevood osutuvad nii suureks ja mina tahan teada, kas meil on mingeid arve selle, kui palju raha erinevad liikmesriigid on andnud. ja kas see summa kui vaadata erinevaid liikmesriike, siis kõigepealt on vaja teada, kui palju erinevad riigid maksavad. on sellised riigid, mis ei ole nii-öelda kriisi esiliinil. ja on riigid, mis peavad neid pagulasi otseselt vastu võtma, majundama ja nõnda edasi nii äh, et, et osad riigid võib-olla ei tunneta probleemi nii teravalt kui teised ja mis puudutab Türgit, siis ma arvan, et Türgi on võib-olla üks kõige olulisemaid riike äh, sellele probleemile lahenduse leidmisel. ärgem unustagem, et äh, pagulased hakkavad tulema Süüriast, Liibanonist ning ja ka teised naaberriigid tunnevad pagulaste mõju, nagu näiteks Jordaania. ma ei usu, et liikmesriigid on äh, äh, eraldanud äh, piisavalt raha, et kõigi neid, kõiki neid kulusid katta. mina ise olen Küproselt pärit ja kui te kuulate David Oglutovai või Äh, teisi, siis äh, Küpros on ju staar ja Türgi ei tunnista Küprost, ei tunnista Küprose riigi nime, äh, siis meie küll ei eralda mingit raha selle pärast. ja kui Türgi tahab raha saada meilt, kui ta tahab, et meie läbi Euroopa Liidu eelarve neile raha anname, siis, siis nad peavad lihtsalt Küprost tunnist-, tunnustama, Küprose riiki tunnustama ja kuni nad ei ole valmis seda tegema, meie neile pennigi ei anna. ja äh, on ka teisi põhjusi. kas me oleme kindel, mille peale seda raha kulutatakse? kas me teame, et on äh, palju kurde, kes tahavad Kobanesse ja Süüriasse tagasi minna, aga Türgi hoiab neid pagulaslaagrites ja ei lase neil Kobanesse tagasi minna, äh, sest et kardetakse, et nad hakkavad Äh, võitlema Türgi vastu. ning äh, on mitmeid põhjusi, miks türklased ei lase äh, kurdidel ta-, koju tagasi minna, ma tean, et neid, olen kuulnud, et inimesi on kümneid tuhandeid ja Türgi lihtsalt ei lase Süüriasse tagasi minna, ei lase Kobanesse tagasi minna. kas äh, sellist käitumist tahetakse selle rahaga aidata, soodustada? tahaksin saada komisjonilt, nõukogult selle kohta vastavat informatsiooni. no see kolm äh, miljardit selles fondis äh, on vaja meha-, mehhanismi, mis näitab selgelt, millele seda raha kulutatakse, kas see läheb pagulastele, kas see läheb Äh, sisserändajate probleemide lahendamisele, aga olen komisjoniga nõus, et äh, selgelt äh, Türgi on otsustava tähtsusega riik. Türgi on aidanud seda rändevoogu tekitada ja enne kui midagi teeme, tuleb kõigile nendele küsimustele vastata. aitäh, härra Kristoforu ma juhin tähelepanu sellele, et tõlgid lahkuvad pool üks ja neli inimest on veel sõna palunud. härra Göörens, palun. aitäh, härra esimees. mul on üsna mitmeid märkusi, tahaksin tänada komisjoni, et ta meile mõningaid asju selgitas. tahaksin samas ka rõhutada, et see raha, mis antakse Türgile ei, ei lähe läbi Türgi riigikassa, vaid see läheb nendele organisatsioonidele, mis osutavad humanitaarabi, see on äärmiselt oluline. mis puudutab rahastamist, siis järgmine märkus. aastaid juba äh, on nõutud täiendavaid vahendeid äh, humanitaareelarvesse. Äh, Euroopa Liidu ja liikmesriikide humanitaareelarve on pidevalt alarahastatud nii et, et me peaksime ühiselt äh, leidma lahenduse sellele probleemile. Äh, kolmandaks, äh, nõustun sellega, mida ütles meie üldraportöör. jah me maksame tegelikult sümboolseid summasid nendesse usaldusfondidesse Äh, äh, samuti vahendeid, mis on mõeldud Jordaaniale Liib, Liibanonile, usaldusfondid, äh, see summa, mida liikmesriigid on valmis eraldama, see on võib-olla ainult viis protsenti võib-olla, nii et, et meil ei ole tegemist mingite konkreetsete summadega Äh, kui tahetakse midagi toetada, siis see peab olema ju kohustus. liikmesriigid äh, süstemaatiliselt oma sõna ei pea ja mis puudutab seda null koma null seitset näiteks, äh, ma olin Addis Abeba konverentsil, kus anti uusi lubadusi äh, Äh, lihtsalt äh, nüüd lükatakse jälle edasi eesmärkide täitmine viisteist aastat, nii et, et liikmesriigid ei äh, täida oma lubadusi, olgu see tegemist siis Aafrika usaldusfondi või millegi muuga, nii et, et me võime täiesti kindlalt öelda, et ka praegu nad oma lubadust ei täida. nii et, et ja sellest tekib meil terve rida probleeme, kõik humanitaarorganisatsioonid ootavad, et lubadusi ka täidetakse ning komisjon peaks teadma ja eelkõnelejad ka ütlesid, et see tähendab, et vahendeid tuleb ümber programmeerida. ärgem unustagem, et pagulased, kes tulevad Euroopa Liitu, esimese aasta kuu, kuu äh, kulud, mis nende vastuvõtmisega kaasnevad, kantakse arengupoliitika eelarvest, nii et, et niimoodi me äh, pidevalt äh, süvendame probleemi ning see asi on seotud ka sellise üldise suunitlusega Euroopa Parlamendi prioriteedid kõrvale jätta Ehm, meil on praegu eh, vaja äärmiselt kiiresti ja otsusekindlalt tegutseda eh, selleks, et lahendada eh, see probleem, ma ei tea, kuidas seda mitme finantsraamistiku läbivaatamise käigus tehakse, strateegia kaks tuhat kakskümmend läbivaatamise käigus sest mis puudutab Euroopa Liidu arengufondi, siis selles küsimuses pole Euroopa Parlamendil sõnaõigust ja mis puudutab neid usaldusfonde, jällegi parlamendil pole praktiliselt mingit sõnaõigust ning eh, mis puudutab seda konkreetset fondi, siis parlament on ainult eh, eh, väga vähesel määral kaasatud, nii et, et tegemist on siis sellise pikaajalise eesmärgiga meid kõrvale tõrjuda ja ma arvan, et äh, liikmesriigid peaks tegelikult tulema ka siia komisjoni äh, selgitusi andma. Äh, me peame looma süsteemi, mis paneks liikmesriigid vastutama ka antud lubaduste täitmise eest mina tahaksin teada, miks nad ei ole eraldanud neid vahendeid, mida nad on lubanud ning miks, kui nad lubaduse annavad, nad seda ei pea Äh, selgelt tuleb välja öelda, kes on äh, süüdi, see ei ole Euroopa Liit, vaid see valitsusvaheline meetod, mis äh, valitseb ja see on uskumatu. aitäh, härra Görens. jah, riik, praegu räägitakse COP kahekümne ühe rahastamisest, riigi ja valitsusjuhid räägivad sellest, ma unustasin selle valida, nii et, et maskeraad jätkub. niisiis, tegemist on reaalsusega, härra Olbrich, palun mina teen väga lühidalt, mul on kaks eelarvealast küsimus, meil oli null koma viis protsenti siin äh, eelarvest, nagu ma aru saan, siin äh, programmeeritakse ümber vahendeid rubriigist neli äh, ja ja ma saan aru, et see on välistegevuseks mõeldud vahendid, kas see tähendab siis seda, et kas see tähendab, et me saame, mis veel mingid täiendavad äh, vahendid, äh, mis kantakse eelarvesse, kus kohas eelarves kajastub? see selles fondis ei ole, kas see on rubriigis neli või on midagi, äh, mingi eraldi rida eelarves, kes seda kontrollib, kuidas seda tehakse? milline see mehhanism välja näeb selle uue raha, fondi osas? ja kas see on uus raha, selle küsimuse esitas ka meie üldraportöör. kas selleks on vaja eelarvet muuta? nii et, et mm, mis mehhanism on see, millega see raha e-, eelarvesse tuleb, aitäh? jah, minnakse Euroopa Keskpangast raha küsima, ütleb esimees. ja nüüd proua Vana aitäh, härra esimees, mul on samasugune küsimus kui eelkõnelejal, nimelt see plaanitav Euroopa Liidu osa ja liikmesriikide osad. eile jõudis, lekkis meieni nõukogu dokument, et umbes kolm miljardit tulevad Euroopa Liidu eelarvest ja mingeid liikmesriikide poolseid panuseid ei ole ette nähtud Äh, kas ähm, selles dokumendis on võib-olla asjast valesti aru saanud ja siis veel üks äh, sisuline küsimus. Äh, millised on need meetmed, ähm, mida komisjon ette näeb, see on suhteliselt mittespetsiifiline, ma räägin nendeks humanitaarmeetmetest pagulaste jaoks, jah, see on väga hea aga siis te rääkisite ka sellistest üldistest meetmetest kohalikul ja regionaalsel tasandil pagulaste küsimuse lahenduse eh, selles all võib paljud mõista, kas need on piirikaitsemeetmed, politseimeetmed, eh, kas neid on ka võimalik raha, eh, rahastada või välistate te teatud meetmed, aitäh? aitäh, härra Sinadinos εκπλήσωμα. aitäh. mind üllatab väga see kiirus, mis on tegutsenud selleks, et Türgit toetada Euroopa Liit on kindlasti väga mures islami ohu pärast ja ometigi on Türgi olnud suuresti selle ohu taga. ja nüüd need äh, sisserändajad ja pagulased, äh, neid kutsutakse üles Türgit, Türgit, äh, Türgist lahkuma ja liikuma läände. see raha on kolm miljardit, mida tahetakse nüüd Türgile anda lootuses, et see vähendab probleemi. ma arvan, et te, te eksite, te teete tõsise vea sest et traditsiooniliselt ja ajalooliselt pole Türgi kunagi oma lubadusi täitnud, mida ta on andnud rahvusvahelistele organisatsioonidele. Türgi ei ole mitte kunagi äh, kinni pidanud äh, ÜRO resolutsioonist Küprose kohta, Türgi okupatsioonijõud on endiselt ühel kolmandikul Küprosest. ning te tõesti arvate, et nüüd äh, annavad järgi Euroopa Liidu survele? Äh, lihtsalt sellepärast, et meil on siin suur pagulaste laine. kui te arvate, et nad oma lubadusi täidavad, siis te eksite. Türgi on juba saanud raha, mis oli mõeldud äh, sisserändajate abistamiseks ja see pole mitte esimene kord, kui selleks otstarbeks raha on antud raha on juba eraldatud erinevatest rubriikidest selleks samaks otstarbeks ning eh, eh, tegelikult see pagulaste voog pole vähenenud. endiselt tullakse Türgist Euroopa Liitu. Eh, võib-olla komisjon arvab, et, et see, mida me siiani andsime, ei olnud piisav ja nad arvavad, et kui me veel kolm miljardit eri, eraldame, siis sellest piisab ja probleem lahendatakse ära mis siis juhtub? mis juhtub siis, kui see kolm miljardit välja antakse ja pagulaste voog jätkub? kas siis paneme veel raha juurde või? kui näib, et kolmest miljardi, miljardist ei piisa, milline tagatis on, et see raha, mis Türgile antakse, tõesti eh, sihipäraselt kasutatakse? Eh, kas kulutatakse eh, rändevoogude vähendamiseks või millekski muuks? kas seda hakatakse kasutama muudeks asjadeks? kas on mingeid tagatisi liikmesriikidele, mis saab siis, kui rohkem raha on vaja? kas saab kuidagi sundida liikmesriike veel raha välja käima? millised tagatised komisjonil on, et Türgi oma lubadusi täidab? aitäh! aitäh! härra Zani. aitäh. inimesed, kes lubadusi annavad, peavad ka raha välja käima, ma ei hakka siin pikka poliitilist arutelu pidama me oleme silmitsi erakorralise olukorraga, äh, seistes silmitsi pagulastega ja neid erakorralisi olukordi mõjutab kontrolli puudumine. Äh, raha annakse erakorralisel alusel, mis tähendab seda, et äh, kontrollile rõhku ei panda. mina tahaksin aru saada, et kui meil õnnestub see raha saada, kas teil on olemas ka mingi kontrollisüsteem, mis selle rahaga juhtub sellises riigis nagu Türgi kas ähm, see tõesti aitab äh, kaasa seatud eesmärkide saavutamisele, sest et äh, muidu on ju hästi mõttetu kiiresti raha välja käia. Ähm, minult ähm, on, äh, mina olen saanud seda, üritan seda infot juba pikalt saada. härra Mare Kall. aitäh, esimees ma arvan, et me peame tänama komisjoni tehtud jõupingutuste eest. Äh, meile on üla, äh, ulatatud nõndanimetatud mürgine karikas. me peame jätma mulje, et asjad on enam-vähem söödavad ja see on raske. mina äh, toetan seda, mis on tehtud, aga ma Äh, toetaksin seda veelgi rohkem, kui liikmesriikide poolt oleks suurem pühendumus asjale. Äh, äh, ja, ja selgem pilt, kuhu see raha ikkagi läheb. kui selline eelarveväline, väline lähenemine on põhjus, põhjendatud, siis just nimelt antud juhtumi puhul me tahame Äh, täiendavaid vahendeid saada liikmesriikidelt äh, selleks, et toetada seda, mis komisjonil juba on. ma arvan, et meil on siin tõeliselt vaja täielikku ülevaadet äh, sellest rahast, mis tuleb ja kuidas seda raha kulutatakse, sellepärast et muidu Äh, läheb see, äh, jääb meil lihtsalt mõni projekt rahastamata. Äh, me tee, me räägime siin humanitaarvajadustest, aga mida see tõepoolest tähendab? me teame, kust raha tuleb, aga me ei tea, kuhu see läheb. nii et, et mulle näib, et meil on vaja palju selgemat ja üksikasjalikumat pilti sellest. ja siis veel midagi Äh, mida me saame toetada. mina äh, pean seda programmi kodanike ees kaitsma, ma pean suutma kaitsta selle programmi juhtimist ja praegu ma seda ei suuda ma tervitan neid jõupingutusi, mida komisjon on teinud, aga nõukogu poolse tegevuse puudus on tõesti šokeeriv Äh, iseäranis arvestades siis äh, seda, mis toimus täna hommikul äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise teemalise arutelu käigus. meil on siin selline virtuaalse reaalsuse poliitika. nii, niisiis Äh, me räägime siin riigist, äh, mis nagu Türgi, mis me siis teeme? Äh, kühveldame neile raha ja paneme silmad kinni selle eest, mis toimub või? ma arvan, et me peaksime olema karmid ja käituma vastutustundlikult ja mõistlikult. me oleme oma kodanike ees aruandekohustuslikud ning äh, Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad olema palju aktiivsemad, äh, ei saa lihtsalt jätta asja päritoluriikide lahendada ja öelda, et nemad tegelgu probleemiga. ka meie peame midagi tegema ja mulle ei tundu, et me teeme piisavalt. aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole ja tahaksin tänada ka tõlke, kes on valmis jääma kümme minutit kauemaks sont à l'œuvre depuis, depuis 9 heures ce matin. <laughs> niisiis, äh, tänan neid kogu südamest. Äh, mul on ka lühikene küsimus, enne kui annaksin sõna proua Galiljole või? Äh, Euroopa Liidu eelarves kas see eelarve on siis nagu mingi teine eelarve Euroopa Liidu eelarve kõrval? see oleks minu esimene küsimus. ja proua Calvino, tahaksin tuletada meelde, mis on liikmesriigid võtnud Süüria ja Aafrika usaldusfondide osas, millised kohustused tänaseks päevaks on võetud ning lõpetuseks, milline on see eh, vahendite eraldamise valem liikmesriikide vahel, kas mingi valem on kokku lepitud või eh, veel mitte? niisiis, kell on kaksteist kolmkümmend ja teil on kümme minutit meie küsimustele vastamiseks ja äh, siin taga on ka päris palju poliitilisi küsimusi. aga tõepoolest, me ei räägi siin äh, vee hinnast, kui maja põleb, aga äh, meil on vaja sellist üldist Euroopa poliitikat selleks, et vähendada pagulaste voogu ja leevendada nende inimeste olukorda, kes sõja eest põgenevad oui, merci beaucoup. suur tänu, härra esimees ja suur tänu teile äh, ka kõikidele liikmetele, kõik need küsimused, mille te esitasite, olid äärmiselt asjakohased kõigepealt äh, algatuseks äh, võin öelda, et äh, teie märkustega oleme me suures osas nõus, me peame olema väga ettevaatlikud, väga põhjalikud kõiges, mis puudutab nende vahendite kasutamist, mis on mõeldud pagulaste voo haldamiseks Türgis. annan sõna härra Pressale lõpetuseks sõna, et ta selgitab täpsemalt üksikasju eelarve ka seoses, aga mina ise räägiksin kõigepealt äh, omalt poolt ning kinnitaksin härra Albrothile ja teistele, et äh, usaldusfondide puhul suurem osa eraldistest tuleb äh, olemasolevate programmide top-up'ist, selles lepiti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimiste käigus kokku ja ma tänan Euroopa Parlamenti, kes viimase veretilgali võitles, et need programmid, iseäranis IPA ja ENA said jõudu juurde läbirääkimiste lõpus. Need vahendid on juba olemas ja, ja eelarves ja need suunatakse Türgile, nagu õigusalulik alustada ette näeb ja humanitaarabi tuleb eelarvest ja hädaabireservi vahenditest. nii et kasutatakse neid vahendeid, mis on juba eraldatud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele. härra Kristoforu ütles õigusega, et jääb mulje, et me ei tee mitte midagi, aga tegelikult me töötame äh, hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. asepresident proua Georgieva ei saanud siia tulla sellepärast, et ta läheb Kreekasse, et ÜRO inimõiguste pagulaste ülemvolinikuga kokkuleppe allkirjastada, kõik annavad endast parima, et saavutada parimad võimalikud tulemused. Euroopa Liidu eelarvest eraldised on kahekordistatud, tõesti pingutusi tehakse, kuid paraku jääb endiselt selline mulje, et ei tehta piisavalt. osaliselt tuleneb see sellest, et humanitaarabi suunatakse otse läbi vabaühenduste ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ning äh, rubriigist kolm tulevad vahendid äh, on osaliselt liikmesriikide ühise haldusega ning liikmesriigid on olnud rabatud sellest äh, pagulaste voost ning nad ei ole olnud valmis neid vahendeid vastu võtma. mõningad instrumendid, mis meil on olemas, on jäänud praegu kõrvale ning kasutatakse ära MIFi ja ISF-i hädaabivahendeid liikmesriikide poolt. liikmesriigid ei olnud äh, paika saanud äh, vajalikke struktuure selleks, et äh, meie äh, vahendeid vastu võtta ning, ning rakendada. mis puudutab fondide sihtpunkti, siis selle kohta on mitmed kolleegid muret avaldanud, Küprose, küproslased, Kreeka kolleegid Äh, kõik tunnevad muret sellepärast, et kas need vahendid lähevad Türgisse, jah, ma kinnitan teile, et need vahendid lähevad täiesti konkreetse eesmärgi äh, heaks äh, pagulaste ning vastuvõtja kogukondade aitamiseks. Need vahendid ei lähe Türgi eelarvesse kui sellisesse ning neid ei integreerita sinna eelarvesse ja, ja millistest vajadustest me siin räägime, me räägime siin kõigepealt jah, esi, esma- joonese äh, humanitaarabist, klassikalisest humanitaarabist, Punane Rist, äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku tegevused ja nii edasi ja nii edasi. samuti äh, viiakse jooksvalt läbi vajaduste hinnangut, endiselt ajutist esialgset, aga ka ÜRO pagulaste ülemvoliniku ning, ning teiste agentuuridega tehakse kohapeal koostööd paistab olevat ühine arusaam sellest, et meie probleem seisneb selles, et suur osa rahvastikust ei ole pagulaste laagrites, vaid elab väljaspool pagulaste laagreid vaesemates Türgi piirkondades, nii et on põhimõttelised põhivajadused, toit, tervishoid, juurdepääs esmatasandi haridusele, psühholoogiline abi lastele ning äh, see on esimene tasand, seejärel tuleb äh, tugevdada olemasolevat tarvist, taristut selliste teenustega seoses, kogukonnateenuste väljatöötamine, kogukonnakeskused, esmatasandi tervishoid ja nii edasi ja nii edasi. Äh, kohaliku infrastruktuuri väljaarendamine on teine etapp. vajaduste hinnang on lähtub just nimelt pagulaste kogukondadest ja mitte mingitest muudest tegevustest, mis muidugi, ma saan aru, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonilegi valmistaks tõsist muret. nagu ma ütlesin, tegemist on esialgse hinnanguga, aga vajaduste hinnangut jätkatakse jooksvalt ja loomulikult hoiame teid asjadega kursis. ja kohe, kui meil on pilt selgem, edastame info ka teile. mainisite ka tingimuslikkust. nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõttes juba ütlesin see vahend on Euroopa ja Türgi vahelise strateegilise plaani üks osa ning äh, sellega seostuvad ka konkreetsed tingimused, äh, mis hõlmavad äh, Türgi ametivõimude võetavaid meetmeid, vajalikke meetmeid ja neid vahendeid ei anta edasi ühe suure summana korraga, vaid ähm, antakse jooksvalt äh, sedamööda, kuidas erinevaid meetmeid kasutusele võetakse. üks osa sellest on suunatud kahe tuhande seitsmeteistkümnendasse aastasse, juhtkomitee kontrollib seda protsessi ning äh, tagab, äh, et tingimuslikkusest peetakse kinni mõned on siin äh, vihjanud, et nõukogu ei pea oma kohustusest kinni, ma arvan, et me peaksime arvesse võtma ka seda, et liikmesriigid ei tegutse mitte ainult panustades vahendeid Euroopa instrumentidesse, mõned liikmesriigid on olnud väga aktiivsed ja isegi väga heldekäelised ja seda kahepoolselt, seda ei tohiks ka kahe silma vahele jätta, kui me liikmesriikide tegevusi hakkame hindama. nii et aususe nimel tuleks ka seda siin välja tuua. kui ma ei eksi, siis proua Vana küsis, äh, kas me võiksime nõukogus äh, jagatud äh, dokument äh, võiks edasi saata, selle võiks edasi saata, selle tehnilise dokumendi esitasid Prantsuse ja Saksa delegatsioon, Korraper ei kinnitanud seda ja aha, läbirääkimised kestavad praegusel hetkel paralleelselt meie aruteludega, niiviisi me oma iPhone idest vaatame, mis nõukogus praegu toimub. praegu ei ole mingisugust otsust, kokkulepet nõukogus tasandil veel saavutatud ja mis puudutab tegutsemise kiirust, siis äh, viimaste kuude jooksul oleme pidanud tõdema, et Euroopa parlament, Euroopa eelarve on, äh, on vahend, äh, mis paljudes arvates ei vasta meie eelarvetele. aga seal on teatavaid paindlikkuse elemente, mis võimaldavad vastata meie ähm, vajadustele vähemalt teataval määral eelmisel aastal oli Kreeka kriis juunis-juulis ja Euroopa eelarvest vastati kahe miljardi täiendavate maksetega kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, ja seda äh, kasutades eelarvevahendeid ja, äh, ja paigutades neid ümber vastat-, et vastata kriisile. sellele järgnes piimasektori kriis, teiste põllumajandustoodete kriis ja seitsesada miljonit eraldati kriis, nende kriiside lahendamiseks ja nüüd jällegi uus kriis. ma arvan, et me peame endale aru andma sellest, et mõningad äh, äh, elemendid äh, sellistest kriisidest on ka positiivsed, nimelt see, et me võime loominguliselt oma vahendeid kasutades tõesti vastata meie kriit-, kriisivajadustele ja seda kõike õiguslikus raamistikus, tagades, et aruandluskohustus on täidetud ja ka siin olukorras meie, meile makstakse ju just nimelt selle eest, et me leiaksime selliseid loomingulisi lahendusi ja see on minu meelest äh, positiivne sõnum. loodetavasti tulevikus, äh, lähikuudel on meil võimalik äh, paremini Euroopa, edasi anda oma tegevust ja nii, et ka Euroopa kodanikud seda ka mõistavad. kui lubate, siis Silvano seletab paari sõnaga seda, kuidas see kasumimehhanism toimib need kaks äh, koma viis miljonit äh, täiendavaid vahendeid äh, on, on täiendavad vahendid, jah. kuidas see toimib praktikas? finantsmäärus on oma säte, mis võimaldab välisdoonoritel väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet panustada erinevatesse vahenditesse, iseäranis välisinstrumentidesse ning osaleda selles eh, töös. ja selline tulu eh, suurendab vahendeid, mis on mõeldud konkreetsetele instrumentidele, konkreetsetele vahenditele, humanitaarabi, liitumiseelse abi instrumente. ja selle tulemusena on komisjonil eh, rohkem vahendeid nende poliitiliste tegevuste elluviimiseks, millel on konkreetne eesmärk, praegusel juhul siis äh, Türgi, Türgis paiknevad pagulased. see ei äh, ole üks osa äh, kulukohustuste alastest läbirääkimistest eelarvega seoses, aga kahe tuhande kuueteist, kümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on meil siis need täiendavad kaks koma viis miljonit. mis äh, puudutab vastavustingimusi, siis äh, see tähendab seda, et meil on mingi täiesti eraldi vahend äh, või on see siiski osa Euroopa Liidu eelarvest? see on osa Euroopa Liidu eelarvest, tegemist on konkreetsete eelarveridadega, kus on äh, lähtuvalt vastavatele õigusaktidele äh, võimalik äh, hinnata, millised kulud vastavad rahastamistingimustele. me saame kasutada e liitumiseelse abi instrumenti ning peame täitma ära need tingimused. seesama kehtib ka humanitaarabile ning kontrollidele. Te küsisite siin, kes siin kontrollib kuna rakendamine, eelarve täitmine toimub läbi Euroopa, Euroopa Liidu eelarve, siis kõik eelarvele kehtivad kontrollid kehtivad ka, ka selles valdkonnas. kontrollide puhul ei ole mingisuguseid järeleandmisi tehtud. aitäh. ühesõnaga, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele lisame üks miljardit viissada tuhat miljardit, miljonit tu- äh,, tulu juurde Uh, so, eh, ils ne sont pas inscrits, c'est que la disponibilité. liikmesriigid ei ole veel paika pannud, millised on äh, vahendid konkreetselt Türgile, aga, aga need, neid vahendeid suurendatakse. üks osa äh, tuleb äh, välistuludest, äh, aga neid, neid tulusid eelarve pädevad asutused ei pea heaks kiitma, individuaalsed liikmesriikide panused jäävad väljapoole sellest. tegemist on siis tuludega, mis hiljem tulevad eelarvesse juurde ning äh, mida saab äh, üks miljard kakssada viiskümmend miljonit äh, ju-, juurde. siis liitumiseelne abi ja erinevad read, eelarveread, humanitaarabi, kas, kas ja tegemist ei ole mingisuguse usaldusfondiga, mis oleks eraldi loodud või, või, või kuidas see käib? meie ettepanek komisjoni poolt on, et seda koormat kannavad, äh, lähtutakse äh, rahvamajanduse kogutulust äh, ja sellest põhimõttest, mida kõik liikmesriigid tunnevad. aga liikmesriigid peavad selle heaks kiitma <laughs> kas pole nii? aga kohe on tulekul jõulud ning äh, unistused on kõigile lubatud. Aafrika ja Süüria usaldusfondid, äh, liikmesriikide panus olid äh, kui palju, üks miljard kakssada miljonit. ma vastaksin teile hea meelega kirjalikult, ütleb komisjoni esindaja. suur tänu nende täpsuste eest kogu südamest, suur tänu kolleegidele, kes on jäänud siia, suur tänu ka tõlkidele, ütleb härra esimees ning äh, täpsustan, et eelarvekomisjon äh, läheb kaheksandast kümnenda veebruarini järgmisel aastal oma delegatsiooniga Türgisse, nii et siis saame koha peal näha, kuidas neid äh, vahendeid kasutatakse. euro-, pagulaste äh, aitamiseks, kes võiksid siis äh, jääda Türki, selle asemel, et tulla siia Euroopasse. muud küsimused, muude küsimuste all ehk midagi ei ole, see oleks meile meeltmööda, järgmine koosolek aga toimub järgmisel aastal Brüsselis kahekümne seitsmendast kahekümne kaheksanda jaanuarini. ja vahepealse aja jooksul on meil jõulud ja uus aastat, nii et äh, head vana aasta lõppu kõigile ning äh, suur tänu kõikidele nendele daamidele ja härradele, kes on aidanud meil nii hästi tööd teha.